bitte Platz zu nehmen. Olge head, võtke istet. Ich möchte den nächsten Tagesordnung. Mina tahaksin äh, võtta käsitlusele järgmise päevakorrapunkti. Nimelt äh, toimub arvamuste vahetus härra Kroismanniga kes on endine äh, asepeaminister kuni parlamendi valimisteni ja täna on ta Ukraina Ülemraada esimees ta on oma äh, valitsemise ajal ka äh, näidanud seda, et ta on huvitatud Ukraina siirdest ja muutumisprotsessist ma arvan, et me näeme, et need algatused on praegu palju tähenduslikumad kui kunagi varem, sellepärast et Ukrainast peab saama musternäidis vähemalt sellest osast, mis ei ole praegu äh, Vene anneksiooni all. see tähendab äh, siis siirdeprotsesse Ukrainas ning ka finantsi, kõik rahalist ja tehnilist abi meie poolt. Äh, need asjad käivad käsikäes järgmiste kuude ja nädalate jooksul peame me äh, sellele algatusele konkreetsed tegevused taha äh, panema. peame seisma selle eest, et kohalikud äh, asen-, kohalikud valimised aset leiaksid ning me peame selle muutma edulooks, nii et õigusriigi, demokraatia ja korraliku korra loomiseni jõutaks. Strasbourgis jaanuaris äh, võtsime vastu resolutsiooni väga laiapõhjalise äh, enamusega selles kojas Ukraina teemal, me oleme seda ikka jälle üle kinnitanud järgmistel nädalatel, oleme täna võtnud vastu äh, ja hääletanud ka Euroopa Liidu välisasjade ja julgepoliitikaga aruande kahe tuhande kolmeteistkümnendaks aastaks, me oleme aru saanud, et väljaspoolt on rünnanud Ukrainat agressor, rahvusvahelist õigust on riivatud, territoriaalse terviklikkuse ja äh, riigi suveräänsuse põhimõtet on riivatud ning Vene Föderatsioon kannab äh, siin vastutust mitte kui äh, vaikne pealtvaataja, vaid kui konflikti osapool. ja kuna Venemaa on konflikti osapooleks, siis on ta ka vastutav selle kriisi lahenduse eest ning eriti selle eest, et Minski rahulepet ellu viidaks Äh, ja ma arvan, et meie äh, kojas on väga suur enamus, kes selle eest kõneleks. ma tahaksin anda teile nüüd sõna, härra Kroismann, suur aitäh, et meie juurde tulite ning et äh, olete valmis diskuteerima kolleegidega Ukraina teemal. ning ka delegatsiooni liikmetega edasi koha peal rääkida. kuna Äh, härra Plenkovitš, kes on meil siin Ukraina äh, ka delegatsiooni esimees. ta hakkab nüüd ka seda koosolekut äh, juhatama, sellepärast et ma pean olema täna õhtul Berliinis ja sel teemal ka kõne pidama, nii et pean kahjuks minema. aga härra esimees, teil on sõna. lugupeetud Eh, esimees, eh, lugupeetud Euroopa Parlamendi saadikud, eh, kallid Ukraina kolleegid, kõigepealt, härra esimees, tahaksin teid tänada teie seisukoha eest Ukraina küsimuses, tahaksin tänada kõiki kolleege teie toetuse eest, sest kätte on jõudnud aeg, kus asju tuleb nimetada õigete nimedega Eh, Euroopa-poolne hinnang to Ukrainas toimuvale on objektiivne, meie oleme riik, kes kannatab eh, Vene okupatsiooni all ning eh, me peame rääkima asjadest nii, nagu nad on tegemist ei ole ainult rünnakuga Ukraina territooriumi vastu, tegemist on ka rünnakuga Euroopa väärtustele, demokraatiale ja vabadusele. kõik see nõuab äh, vastavat äh, reageerimist ka maailma üldsuse poolt. Äh, minu jaoks on tänasel sõnavõtul oluline tähtsus. täna möödub aasta väärikuse revolutsioonist ja endise Ukraina presidendi häbiväärsest põgenemisest. Euroopa Parlament ja Euroopa Liit on tunnist-, tunnustanud Ukraina ülemraadat kui ainus, kes seadusandliku võimu organid. meie tahame üles elada, ehitada euroopaliku demokraatliku riigi ja olla osaks Euroopast. viimastel aastatel on valitsussüsteem taastatud, uus president on valitud, uus valitsus on moodustatud eh, moodustatud, me oleme alla kirjastanud assotsiatsioonilepingule Euroopa Liiduga Eh, kui ma külastasin parlamendi spiikrina esmakordselt eh, Euroopa Parlamenti, siis koos president Schulziga eh, avasime parlamentaarse assotsiatsiooni komisjoni ja meie jaoks see ajalooline kokkulepe on tõesti väga oluline täna seisab Ukraina silmitsi kahe olulise väljakutsega. kõigepealt tuleb kaitsta ühiseid Euroopa väärtusi, vabadust ja demokraatia, teha lõpp välismaisele agressioonile, Vene agressioonile, säilitada territoriaalne terviklikkus ja suveräänsus ning taastada rahu meie palju kannatanud riigis teiseks on meil vaja tõhusaid institutsionaalseid reforme selleks, et äh, postsovjetlik vabariik muutuks kaasaegseks edukaks Euroopa riigiks ja alustaksingi sellest reformide läbiviimine ja sõjapidamine ei ole kerge ülesanne, aga meil ei ole mitte muid, mingeid muid valikuid. vaatamata Venemaa agressioonile on Ukraina alustanud süsteemsete reformide läbiviimist, me oleme ühiselt välja töötanud reformistrateegia, selleks oluliseks elemendiks on äh, riiklik arengustrateegia kaks tuhat kakskümmend. assotsiatsioonilepe Euroopa Liiduga on väga oluline ja samuti parlamendi enamuse koalitsiooni kokkulepe Nende dokumentide alusel olen käivitanud kõikehõlmava protsessi eh, koostamaks eh, õigusloomealaste reformide kava aastaks, aastateks kaks tuhat viisteist kuni kaks tuhat seitseteist. järgmisel nädalal tutvustan seda kava Kiievis ning saadame selle kava siis ka edasiseks arutamiseks kõigile huvi, eh, sidusrühmadele, parlamendisaadikutele ja valitsusele ning Ukraina presidendile läbi äh, õigusaktide reformi peab parlament äh, saama liikuma panemaks jõuks selleks, et äh, vastata Ukraina siseriiklikele ja rahvusvahelistele nõudmistele parlament peab muutuma tõesti seaduste loojaks ja mitte lihtsalt lõpmatult muudatusettepanekuid tootma esimesed tulemused, mis me oleme juba teinud tänu äh, parlamendi, presidendi ja Ukraina valitsuse ühistele jõupingutustele, oleme hakanud ellu rakendama äh, korruptsioonivastaste äh, seadusloome paketti, mis võeti vastu möödunud aasta oktoobris. me oleme toetanud riikliku korruptsioonivastase võitluse büroo tegevust. ei ole saladus, et võitlus korruptsiooniga on Ukraina üks peamisi ülesandeid. me peame tegema lõpu Äh, korruptsioonile, mis meie riigis okkab. me peame looma me peame välja töö, me peame looma sõltumatu menetluse selle ameti direktori valimiseks me peame tegema tihedat koostööd ka Euroopa Liidu poolsete nõustajatega, me oleme veebruari alguses ratifitseerinud ka vastavasisulise lepingu, on astutud esimesi samme kohtusüsteemi reformimiseks, sealhulgas õigusõiglasele kohtupidamisele me oleme astunud samme ka Ukraina kaitsevõimekuse tugevdamiseks. nüüd äh, räägiksin ka põhiseaduslikest reformidest, mis on meie jaoks väga olulised, töö selles vallas toimub ning ma usun, et äh, see on üks esimesi prioriteete, äh, mis Ukrainas reformide vallas on meil on vaja luua õiglane valitsemissüsteem, see on äärmiselt oluline. me oleme juba langetanud otsuse maksusüsteemi tsentraliseerimise kohta, oleme arutanud regionaalpoliitikat. loomulikult on äärmiselt oluline äh, parandada selleks kõigeks meie põhiseadust ning president on äh, pannud aluse komisjoni loomisele, mis koos teadlaste ja kodanike ühiskonna esindajatega valmistab ette põhiseaduse muudatused ja kooskõlas praeguste põhiseaduste muudatuste menetlustega on meil on võimalus seadusi muuta juba septembri alguses Äh, me äh, niimoodi saame arvestada tõesti äh, Veneetsia komisjoni ettepanekutega samuti ja me tõesti peaksi, peaksime hakkama valmistuma juba ammu põhiseaduse reformiks. tahaksin teile kirjutada, et need volitused, mis Ukraina regioonid pärast põhiseaduse reformi saab, vastavad kõigi nende ootustele, kes tõesti ootavad muutusi riigis. detsentraliseerimise reform annab ei anna paraku regioonidele võimalust äh, omada oma tanke ja raketitõrjesüsteeme ja annab vabadust liituda Euraasia Liiduga. Äh, äh, kodanikud Ukrainas ootavad edu. ma arvan, et Ukraina edu oleks kõige parem sanktsioon Venemaa poliitika vastu. meie suveräänsuse tugevdamine on parim vahend võitluseks Venemaaga ja aitab meil võita inimeste meeli ja südameid Eh, nii Ukrainas kui Donbassis. Eh, üheks oluliseks eh, prioriteediks meie jaoks praegu on Ukraina majanduse taastamine ja selleks on meil vaja rahvusvahelist abi ja selles osas ootame edukaid kõnelusi Euroopa Parlamendis ja Euroopa komisjonis, et Ukraina saaks tõesti kolmanda makromajandusliku finantsabiprogrammi Venemaa Äh, vastavalt Budapesti memorandumile on võtnud kohustuse mitte kasutada jõudu Ukraina vastu ja rünnata Ukraina territoriaalset terviklikkus ja mitte kasutada relvi Ukraina vastu, sellele vaatamata Venemaa agressioon jätkub, vaatamata Minski kokkuleppele ukrainlased surevad, Venemaa raketid äh, äh, külvavad surma ja häda ukrainlaste hulgas tuhanded äh, ukrainlased äh, Donbassis on agressiooni algusest saadik surma saanud ning äh, riigisiseselt ümber asunud inimeste arv on kasvanud peaaegu miljonini. me oleme tõesti tänulikud Euroopa Parlamendile, sest et tänu Euroopa Komisjoni möödunud jaanuari algatusele on komisjon alustanud humanitaarabi andmist Ukrainale. endiselt toetab Venemaa terrorismi Debaltseve sündmused äh, on äh, jällegi tunnistuseks Venemaa kavalast taktikast. Äh, linn vallutati enne rahulepingu jõustumist terroristid jätkavad rünnakuid vaatamata Minski kokkuleppele. möödunud nädalal Riikliku Julgeoleku ja Kaitsenõukogu otsustas pöörduda ÜRO ja Euroopa Liidu poole ülesande, üleskutsega saata rahuvalveoperatsioon Ukrainasse ideaalne oleks, kui see oleks Euroopa Liidu missioon, me leiame, et selline missioon oleks tõhus, kui see asuks nii kontaktjoonel kui ka nendes piirkondades, mis praegu ei ole Ukraina kontrolli all ja asuvad Venemaa piiri ääres. samas see algatus on Venemaa poolt koheselt tagasi lükatud. Venemaa Föderatsioon ja terroristid süüdistavad Kiievit Minski kokkuleppe rikkumises. miks nad seda teevad? minu arvates sellepärast, et Äh, piiri sulgemine või selle kontrollimine USA rahuvalvajate poolt äh, näitab, et Venemaa sõjaväelased on Ukrainas ja seega äh, ei ole Venemaal enam võimalik uusi relvatarneid terroristidele saata. Venemaa pidevad manipulatsioonid näitavad, et vaatamata sellele, kuivõrd siirad ei ole ka Ukraina kavatsused, kaheteistkümnenda veebruari Minski kokkulepet kasutab Venemaa kui järjekordset suitsukatet selleks, et teha lõpp Ukraina sõltumatusele, vabadusele ja demokraatiale see on äh, meie ühine väljakutse. Äh, Venemaa äh, Venemaa on ebaseaduslikult kinni pidanud Eh, Ukraina eh, lenduri proua eh, Savtšenko, ta on juba neli, seitsekümmend neli päeva pidanud näljastreiki, tahaksin tänada Euroopa Parlamendi saadikuid algatuste eest tema vabastamist ja kutsun teid üles jätkama surve avaldamist Venemaale, sest ainult suurenev surve rahvusvaheliselt üldsuselt saab teha lõpu Ukraina vastasele invasioonile. kallid sõbrad, kõneldes siin Euroopa Parlamendis tahaksin ma rõhutada Ukraina väga selget seisukohta meie riik ei näe rahumeelsele konflikti lahendamisele mingit alternatiivi. ent selle ohtliku Euroopa kriisi lahendamine sõltub eelkõige Venemaa poolest, kes on käest lasknud palju võimalusi, näitamaks üles pühendumust rahule tege-, tegudes ja mitte sõnades Venemaa kaasamine tõelise dialoogi nõuab väga tugevat motivatsiooni. kõigepealt tuleb säilitada olemasolevad sanktsioonid ja tugevdada sektoripõhiseid eh, survemeetmeid. teiseks on vaja pidevat diplomaatilist ja poliitilist survet Kremlile mulle võib-olla ei meeldi see sõna surve, aga me peame seda avaldama selleks, et agressorit peatada, selleks, et peatada tapmist. kolmandaks, ähm, Ukraina vajab kõikehõlmavat abi ja konstruktiivset toetust. iseäranis on vaja parandada Ukraina kaitsevõimekust ning äh, anda Ukrainale arukad kaitserelvad, nutirelvad. Äh, selleks, et me saaksime Ukraina territooriumit kaitsta Vene agressiooni eest ainult siis mõistab Kreml, et Ukraina suudab vastu astuda Venemaa rünnakutele. ma loodan, et Euroopa Parlament toetab sellist lähenemist. ma tahaksin teid eh, kutsuda üles ka meenutama eh, Krimmi sündmusi, praegu möödub aasta eh, Venemaa Föderatsiooni poolsest Krimmi illegaalsest annekteerimisest. Ukraina tahaks, et see juhtum uuesti läbi vaadatakse Eh, kus lihtsalt julmalt eh, haaratakse osa naaberriigi eh, territooriumist. kallid kolleegid, lõpetuseks tahaksin Euroopa Parlamenti üles kutsuda jätkuvalt pöörama Ukrainale tähelepanu. me tahame, et tahaksime, et Euroopa Liit toetaks Ukrainat tõhusamalt, et teavitaks Euroopa avalikkust ning oleksite vastu Venemaa propagandale, sest see on ka üks rünnaku vorm me loodame, et eh, idapartnerluse tippkohtumise eel Riias, kohtumine toimus siis mais, Euroopa Parlament ja liikmesriikide parlamendid kutsuvad ülemkogu üles saatma poliitilise signaali, mida Ukraina ühiskond nii väga ootab. ma pean silmas eh, Euroopa väljavaadete pakkumist riigile ning poliitilist otsust eh, viisavabadusest lühikesteks reisideks Ukraina kodanikel. ukrainlased väärivad seda aasta varem väärikuse revolutsiooni ajal ning nüüd on nad eh, esiliinil, kui võideldakse Euroopa integratsiooni eest ja Euroopa ühiste väärtuste eest. tänan teid tähelepanu eest! Herr Präsident, ich danke Ihnen sehr. Austatud äh, härra Ülemraada esimees, meil on seitseteist sõnasoovijat, ma tänan teid sissejuhatava sõnavõtu eest, ma panen nüüd kõnelejate nimekirja kinni ja ütlen, et poolteist minutit maksimaalselt kõigile kõneaega. kõik on arusaadavad, aru saanud, selge, palun siis, et härra Plenkovitš võtab koosoleku juhtimise üle. Thank you, thank you very much. suur tänu. härra Brock, suur tänu, äh, esimees Kreutzmann, äh, härra suursaadik, äh, head kolleegid, Ülemraada kolleegid, tere tulemast teile. enne kui annan teistele kolleegidele sõna, näen ma, et härra Brock on siin number üheks kõnelejate nimekirja pannud Ukraina delegatsiooni juhi ja seetõttu tahaksin mina juhina äh, öelda, et meil on väga hea võimalus et parlamentaarse assotsiatsiooni komitee ülemraada ja Euroopa Parlamendi vahelise delegatsiooni sisse õnnistamistseremoonia toimub. meil on siin erinevaid küsimusi arutada Ida-Ukrainas, eriti humanitaarolukorda ja muud ning homme kogu assotsiatsiooni lepingu äh, Äh, küsimusi, energiaküsimused, äh, rahastamisküsimused ja majandusküsimused. ootan seda debatti väga. nagu te ütlesite, siis Euroopa Parlamendi president on olnud Ukraina suunas väga aktiivselt tegutsev, väga palju parlamendi liikmeid on tahtnud äh, teid teie halvas olukorras aidata, kus teid on runnanud agressor, mitmeid resolutsioone on vastu võetud, me tahame seda tuge ning tugevat pühendumust jätkata. ning et mitte liiga pikalt kõnelda, tahaksin ma paluda, et te vastaksite, kuidas te näete, kuidas võiks olla edasine rahvusvaheline äh, abi, nii et praeguselt <clears throat> okupeeritud territooriumite üle äh, kontrolli taastada, me oleme näinud äh, president Porošenko viimaseid ettepanekuid, ehk nende ideede detailsem selgitus oleks meile abiks. aga edasi annaksin Äh, sõna Sandra Kalnietele, olge hea. suur tänu. Äh, härra Kroismann, tere tulemast äh, Euroopa Parlamenti. jätkan nüüd läti keeles, ütleb kõneleja, sellepärast et tegemist on esimese nõukogu eesistumisega Läti jaoks. daamid ja härrad kahekümnendal veebruaril aasta tagasi külastasin ma Kiievit ning olin ülemraadas Ukrainas, kui äh, ülemraada liikmed tulid kokku, et äh, teha ajalooline ost-, otsus ja vältida edasist äh, vägivalda. ma ma nägin vägivalla ohvreid ja ma lootsin, et rahu läbirääkimised saavad olema edukad, aga seda ainult juhul, kui Ukraina saab iseennast kaitsta ning kui eurooplased ja ameeriklased aitavad Ukrainat äh, ning aitavad äh, üles ehitada nende kaitsepädevust. mina tahaksin äh, teada, kuidas läbirääkimised on edasi läinud ÜRO rahuvalvajate saabumise kohta Ukrainasse Thank you very much, Sandra. Now I'd like to give the suur tänu, Sandra. edasi annaksin Anna Kommesele sõna. tere tulemast! kahekümne esimesel veebruaril eelmisel aastal olin ma Euromaidani eh, eh, me-, meeleavalduse tunnistajaks ning järgmisel hommikul sain ma aru, et Janukovitš on pagenud. ning teised kolleegid, kes Äh, tulid ka äh, selle visiidi juurde, nägid ka, kui suurepäraselt ukrainlased käitusid ja nad ootasid, et asi läheb raskeks. nüüd ongi hädad käes ja see mõjutab meid kõiki. ja see loomulikult mõjutab Euroopat. see mõjutab äh, meie arusaamist meie enda kohta. kas me oleme vana Euroopa, mis tegeleb Vana-Venemaaga või oleme me uus Euroopa, kes on koordineeritult tegutsev. ma tulen äh, ise Portugalist ja ei ole äh, piiriala äh, ja me saame sellest aru, sest Ukraina kogukond on meie maal tähtis, aga me saame aru, et see puudutab meid kõiki, mitte teid, vaid meid. mis meie oleme ja mille eest me seisame. ja seetõttu ma olen teiega täiesti nõus et äh, ükskõik, äh, millist tuge te saate ja te peaksite saama tuge teistelt Euroopast ja väljaspoolt, miski ei ole tähtsam kui see, et härra Vene, äh, härra Putini ja Venemaa agressioon tagasi lükatakse ning suunataks, suundutakse edasi demokraatliku arengu juurde ja konsolideerimise juurde Ukrainas mitte miski ei oleks suurem moraalne tagasilöök sellele agressioonile, mida äh, härra Putin praegu teie vastu kasutab ja meie kõigi vastu, sest loomulikult saan ma aru, et see, mis toimub praegu äh, sõjaliselt tuvastamata lennud, äh, ülelennud, on ka Euroopas kõigile ohuks. Thank you very much, madam Gomes. suur tänu ja järgnevalt annan Charles Tänukile sõna suur tänu, härra esimees. Äh, olen siin. Äh, tere tulemast südamest äh, konservatiivide poolt ning ma tahaksin öelda seda, mida meie fraktsioon on ka öelnud, et proua Savtšenko tuleb koheselt vabastada, kes Ukraina pinnal rööviti venelaste poolt, mis teeb selgeks, et venelased on kohal aktiivselt ja täie võimuga tegutsevad kahe tuhande teisel aastal kirjutasin ma Wall Street Journalis artikli, kus ma rõhutasin, eh, kui oluline on Euroopa Liidu liikmelisuse perspektiiv Ukraina jaoks eh, ajal, mil inimesed ei arvanud, et see on üldse hoomatav kontseptsioon. ja tõesti, Ukraina revolutsiooni ajal olin ma ka kohal, aga ma ei uskunud, et see on mingisugune tõsine eh, võimalus, et füüsiliselt Ukraina tungib Äh, et Venemaa äh, tungib Ukrainasse, aga me peame nüüd äh, vaatama seda, mis kümme aastat on meile räägitud, juhi, Venemaa juhid ei ole mitte kunagi seda peitnud, et nad tahavad uut suurt Venemaad, sellepärast et neid vedas alt Nõukogude Liidu kokkukukkumine. küsimus, mida me saame nüüd veelgi teha, sellepärast et kurval kombel Minsk kaks eh, ei jõustu, Venemaa ostab endale sinna aega juurde, üks eh, Mariupolisse eh, tungimise või ükskõik näiteks humanitaarkoridori loomise Krimmi poolsaarele Euroopa Liidu ja teiste rahvusvaheliste organisatsioonide abi majanduse stabiliseerimiseks on väga tähtis, see on ilmselt number üks prioriteet, aga äh, mida te mõtlete sellest, kuidas äh, armeed saaks varustada, et teid toetada, kas liikmesriigid sinnapoole liiguvad, kas rahvusvaheline rahuvalvemissioon aitaks stabiliseerida olukorda ning mis te arvate äh, New York Timesi ülevaateartiklist, kus on kirjas, et äh, need, kes Harkivi terrorirünnakute eest on vastutavad, äh, neid äh, võidakse olla treenitud Vene salateenistuste poolt ning aidatud neil ka pomme luua. kas tegemist on terroristlike organisatsioonide või tegevustega, mis Vene mm, sõjavägi või luureteenistused tulevikus ka ette võtavad, milline on teie reaktsioon sellele? nii et au Ukrainale. tahaksin tuletada meelde poolteist minutit, ütleb härra Plenkovitš, sest et siis saavad ikkagi kõik sõna veel. härra Van Palen. suur tänu, härra esimees, kõigepealt härra Kroismann, teil on liberaalide tugev äh, toetus äh, meie parlamendis, sellepärast et Ukraina on väga hea musternäidis, vabad õiglased parlamendivalimised, vabad õiglased äh, presidendivalimised. Euromaidani protsess on näide Äh, mida äh, Putin tahab äh, vältida. demokraatia Venemaa või euro punane väljak on asi, mida ta kindlasti tahab vältida, selleks ongi agressioon ette võetud ja loomulikult tema pikaajaline strateegia on naabrite sandistamine, kes on olnud pikka aega Nõukogude Liidu liikmed, aga nüüd neil on oma vaba voli otsustada ja tegutseda. Te tahate Ukrainas muutusi, te olete parlamendina vilgas võitleja reformide eest. meil on vaja kindlasti õigusriigi põhimõtteid riigis, meil on vaja majandusreforme, armeereforme, võitlust korruptsiooni vastu ja seda kõike on võimalik ainult nii teha, kui parlament on tugev ja tugev parlament on valitud. mul on ka väga hea meel, et Ukraina jaoks on Euroopa Parlamendi poolt väga tugev delegatsioon, kes Ukraina ülemraadiga töötab, meil on assotsiatsioonikomisjon ning samuti Petra Sasovitšis eh, juhtimisel eh, liberaalide leeritsega eh, töötab. nii et ma soovin teile palju-palju edu, sellepärast et edu on teil vaja. suur tänu! aitäh, härra von Baalen! järgmisena saab sõna proua Lohpiiler Roheliste nimel. aitäh! aitäh! parlamendi esimees, teie oma sõnavõtu alguses ütlesite, milliseid äh, seaduseelnõusid soovite te välja töötada. ma tooksin ühe välja. nimelt äh, Rooma äh, rahvusvahelise kriminaalkohtu Rooma statuudi võimalik ratifitseerimine praegusel hetkel oleks väga hea, kui Ukraina sellega tegeleks. kahe tuhande kolmandast aastast, nii ma kontrollisin järele, töötavad teie parlamendisaadikud selle nimel ja ma tahaksin teada, kas on mingigi võimalus, et te nüüd seda ratifitseerimisprotsessi kiirendate, mul oleks väga hea meel, kui te toetaksite meid. nimelt äh, kõik parlamendisaadikud on kogunenud tegevusse Parliamentarian for Actions ja meil Kiievis toimub märtsikuus üks üritus selleks, et toetada selle statuudi ratifitseerimist ja ma oleks väga õnnelik, kui teie seda üritust toetaksite. aitäh, proua Lohpiiler. härra Schaffhauser, palun järgmisena Äh, lugupeetud äh, suursaadik, äh, mul on väga hea meel kuulda, et te soovite läbi viia reforme, kehtestada õigusriigi põhimõtted ja soovite ka läbipaistvust. ärge tehke endale illusioone Eh, need sõjakad kõned, eh, mida te siin parlamendis kuulete, need ei ole need kõned, mida peetakse Prantsusmaal või Saksamaal või Suurbritannias, selliseid jutte ei räägi ka OSCE vaatlejad. Nemad ei kõnele Venemaa okupatsioonist niisiis eh, parlament on oma analüüsides üksi äärmuslik Äh, me oleme olukorras, äh, kuhu meid on lükanud mõned sõjadid, kes ei arvesta üldse Euroopa suurte riikidega. Äh, see parlament töötab Euroopa vastu ja Euroopa riikide vastu. nüüd aga sellest, mis puudutab Minski lepet. tahaksin esitada teile vaid ainult ühe küsimuse. Minski teine kokkulepe Äh, tugineb sellele, et äh, Venemaa ei sea Ukraina piire äh, kahtluse alla, sellepärast et kallid kolleegid, palun laske mul kõnelda. mina kuulasin ka teie ideoloogilist jama. niisiis, kui toimuvad kohalikud valimised, millest te kõnelesite Äh, kas te ta-, tagate ka siis äh, täielik, tagatakse ka täielik suveräänsus piiridel? minu küsimus on teile, kuidas te kavatsete korraldada need kohalikud valimised ja kuidas te tagate autonoomia idapoolsetes riikides? Äh, me, me ei saa siin õigesti aru, Venemaa, aitäh, härra Schaffhauser, võib-olla Äh, äh, oleks teil oluline teada, et äh, härra Grossman on ülemraada esimees ja mitte suursaadik. Štetina, palun järgmisena. Teie kõneaeg on läbi. Prosím pana francouzského kolegu, aby mě nechal mluvit aitäh, kas äkki prantsuse kolleeg oleks nii kena ja laseks minul ka sõna sekka öelda, küsib härra Štetina. jah, suur-suur tänu, härra esimees, palun tõesti, et prantsuse kolleeg laseks ka minul sõna sekka öelda, kui on minu kord rääkida. kallid kolleegid, lugupeetud parlamendi esimees, mina tahtsin teile öelda, et äh, ma tõesti äh, vaatan aukartusega teie võitlusi, nii teie vabatahtlikke võitlejaid kui ka Ukraina armee võitlejaid, ma olen veendunud, et Ukraina ei võitle mitte ainult oma iseseisvuse eest, vaid ka Euroopa eest ja Atlandi-üleste väärtuste eest ja sellepärast olen Ukrainale väga tänulik ning äh, imetlen teie võitlust. ma käisin natukene aega tagasi Donbassis ja äh, Äh, ka selles piirkonnas, äh, mis, kust bandiidid välja viidi, Krematorsk, Slovjansk, äh, igal pool, kus käisin, seal öeldi mulle, et sõda oleks ammu läbi, kui piir oleks kinni. härra esimees, te rääkisite siin ähm, probleemidest, üleskutsetest, ütlesite, et Euroopa Liit peaks hakkama tegelema politseijõudude kaasamisega. ma olen teiega nõus, ma olen veendunud, et sõnadest enam ei piisa ja pöördun Euroopa Komisjoni poole ja eriti just proua Mogherini poole, kes siin ka äh, ikka ja jälle käis ja ta tõ-, käib, et ta tõesti hakkaks selle küsimusega tegelema, sest sõnadest ei piisa, Ukrainal on vaja tegusid. elagu Ukraina! Now I give the floor to our colleague nüüd saab sõna meie järgmine kolleeg, härra Baltsiitis. aitäh, mul on küsimus kõnelejale, ütleb härra Maamings. kui ähm, Nõukogude Liit kokku kukkus siis Ukrainat vaadati teistmoodi, sellepärast et Ukraina oli maailmas kolmas tuumajõud. kui Ukraina kuulutati tuumarelva vabaks riigiks, nii nagu see Budapestis üheksakümne neljandal aastal paika pandi, siis mul on teile küsimus just selle kohta kui Ukrainal oleks tuumarelvad ikka veel alles, kas te arvate, et siis oleks lugu hoopis teistmoodi edasi arenenud? aitäh, härra Mamikins. ja nüüd saab sõna proua Fotiga, palun. aitäh, härra esimees. lugupeetud Verhovna Rada liikmed tahaksin korrata seda, mida ütlesin eelmise aasta alguses kui toimus äh, parlamentaarse assamblee, äh, ühise parlamentaarse assamblee kohtumine Kiievis, kohtusid siis äh, NATO ja Verhovna Rada. ma ei kahtlegi selles, et see, mis Ukrainas toimus, mis Maidani väljakul toimus, oli selle rahva tegevus, mis soovis nõukogudeaegsetest äh, ahelatest vabaneda. noored inimesed näitasid, et nad on valmis oma riiki kaitsma. ma olen veendunud, et ukrainlased äh, võitlesid ka selle kursi eest, mis on meile südamelähedane Kesk- ja Ida-Euroopas. nüüd pärast kõike seda, mida Vene Föderatsioon on ette võtnud äh, ja ka see, mida separatistid on teinud, võime me öelda, et tegemist on äh, Vene Föderatsiooni rünnakudega sõltumatu riigi territooriumil ja see oht on tegelikult meie kõikide peade kohal. nii et me peame mõtlema, et mida me võtame ette selleks, et Ukraina saaks tõesti ka tõhusalt enda territooriumit kaitsta. härra esimees järgmise kuu keskel saadame me delegatsiooni Ukrainasse, Kiievisse meie julgeolekukomis-, allkomisjon läheb sinna, mina juhin seda delegatsiooni selleks, et hinnata julgeolekuolukorda koha peal ja soovin teile kõike head. aitäh, kallid kolleegid, pidage siiski meeles, et poolteist minutit on teil kõneaega ja järgmisena meie Ukraina töörühma juht härra Austrevitšus. aitäh, härra esimees äh,, härra parlamendi esimees, tere tulemast parlamenti Brüsselisse, te olete väga teretulnud, te olete meie partnerid väga paljudes erinevates ettevõtmistes. mul tuleb toonitada, et Euroopa Liit tegelikult toetas Ukrainat selleks, et läbi viidaks palju reforme ja liikuda edasi Euroopa kursil. ja sellepärast tuleb meil nüüd üheskoos teid aidata kõikide erinevate probleemide puhul. härra esimees Venemaa üritab seda, mis Ukrainas toimub, eriti Ida-Ukrainas toimub, nimetada kodusõjaks, nagu ukrainlased võitleksid üksteise vastu eh, erinevatel põhjustel. ma tean, et Ukraina on stabiilne ja terviklik, nii et ja te võite Kiievis rääkida vene keelt ning mitte keegi ei paneks seda tähele, inimeste jaoks on see täiesti normaalne. nii et härra parlamendi esimees, tahtsin teie käest äh, küsida või kommentaare küsida selle kohta, et kuidas teie hindate vähemuste olukorda Ukrainas, et milline on vene vähemuse, juudi kogukonna, tatari kogukonna ja teiste vähemuste olukord teie koduriigis, sest vahel tuuakse see kodusõja pilt välja ja öeldakse, et, et see kodusõja, kodusõda nõuab ohvreid erinevate enamuste hulgas. aitäh, Petra, see järgmisena proua Rebecca Harms, palun ja vielen Dank. jah, suur tänu, härra parlamendi esimees Kroismann, minu arvates on ka väga tore, et esimest korda olete nüüd Euroopa Parlamendi ees ja mul on väga hea meel, et ka mina sain kohale tulla. mul on kaks küsimust. Äh, mõeldes ka selle peale, et Slavjanskis ja Artjomskis olin eelmisel nädalal ja nägin ka ise, kuidas sõdurid, Ukraina sõdurid äh, seal nii-öelda relvarahuga kogemusi vahetasid. Ähm, Teie välisminister sõitis eile New Yorki selleks, et ÜRO-s võidelda sinikiivrite operatsiooni eest. kas selle üle mõeldakse ka Ukrainas järele ja miks üldse selline ettepanek tehti? kas te võiksite kolleegidele öelda, kuidas OSCE Äh, operatsioon siiamaani on toiminud ja miks OSCE operatsioon viimasel, eelmisel nädalal ei olnud võimeline oma vaatlustööd läbi viima, et näha, mis seal demarkatsioonijoones siis täpselt toimub. ja kolmas küsimus puudutab äh, humanitaarolukorda. Euroopa Liit on iga kord šokeeritud, kui me näeme neid valgeid konvoisid, mis Venemaalt Ukrainasse tulevad kas te võite täpselt ja kindlalt öelda, millised on need humanitaarsed probleemid ja millistes valdkondades Euroopa Liit peab oma jõupingutusi suurendama? aitäh! aitäh, Rebecca! ja nüüd saab meie Ukraina raportöör Rasarius Volski sõnaga tõesti, Jacek, palun hästi lühidalt! Uh, aitäh, härra esimees, härra parlamendi esimees! makromajanduslikku appi üks koma kaheksa miljardit eurot otsustas Euroopa Parlament anda äh, ja seda tehti ilma muudatusettepanekutega ja tegemist on pikaajalise Euroopa Parlamendi kohustusega, nagu ka Euroopa Liidu kohustusega, selleks, et toetada Ukraina reformiprotsessi. kui see abi vastu võeti, siis nüüd on sellega võimalik panustada Ukraina legitiimsuse toetamisse. see parlament ja äh, see valitsus, mida juhib äh, härra Jatsenjuk ja teie president äh, Porošenko saab seda abi tõesti, jooksev konto puudujääk võib väga suureks ohuks Ukraina jaoks muutuda. Ukraina ei ole vaene riik, Ukraina sattus aga väga raskesse finantsolukorda, sellepärast et ei ole pikki, pikaajalisi korrapoliitilisi reforme läbi viidud, halvasti on valitsetud ja need finantskaotused, mis on tulnud sõja pärast, Venemaa sissetungi pärast, Ukrainal on vaja kiiresti abi vaja, sest ta võitleb Ukraina kui agressori vastu idaosas, samal ajal aga üritab reformida riiki ja majandust ning väga tähtis on toonitada ka seda, et on täiesti enneolematu Euroopa ajaloos see, et riik, millel on sellised suured probleemid, peab neid probleeme kõik ühe korraga lahendama. Ukrainas on majandus ja finantskriis, mis tuleneb osaliselt ka sellest et, et kakskümmend protsenti majandusest on langenud just agressori rünnaku pärast ja äh, sellepärast, et on pidanud ennast kaitsma. Euroopa Liit äh, võiks agressorile ja Venemaale äh, koha et-, kätte näidata ja peab hoolitsema ka selle eest, et Ukraina läheks pankrotti Äh, nüüd ülejäänud viis kolleegi, tõesti palun, härra Kroismann peab kell neli kohtuma härra Schultziga, nii et tõesti võimalikult lühidalt, maksimaalselt üks minut selleks, et me saaksime anda talle võimaluse ka vastata. härra Baltšiitis, palun järgmisena. härra esimees. oleme kuulnud siin juba erinevaid mõtteid äh, ja näeme, et Euroopa Parlament on tegelikult reaalsusest väga kaugel, ma esindan siin Leedu riiki, oli teisi kolleege, kes äh, esindavad äh, teisi Balti riike ja meie kolleegid teavad väga hästi, mida tähendab Nõukogude okupatsioon ja kui palju läheb aega selleks, et majandust äh, uuesti taastada. me oleme kõik, nagu te teate, toetanud Ukrainat, aga praegune olukord Ukrainas on selline, et paar aastat tagasi me ei oleks osanud seda ette näha. korruptsioon äh, kasvas ja see ja seda juba viimase kahekümne aasta jooksul, tegemist on väga raske pärandiga. finantsabi, mida just mainiti, on tegelikult sümboolne ja mitte piisav ja sellepärast, äh, lugupeetud parlamendi esimees, äh, tahan teilt teada saada, kui kaua olete te võimelised ellu jääma selle sümboolse toetusega, mis tuleb lääneriikidest ja sellega, et tegelikult teile relvi ei tarnita. aitäh! aitäh! sõna saab järgmine kõneleja. kõigepealt äh, toetan härra Porošenkot, president Porošenkot, kes on palunud, äh, et rahvusvahelised rahuvalvejõud äh, läheksid Ukrainasse. olen seda varem öelnud ja ütlen uuesti, et meil tuleb sellele palvele positiivselt vastata. ma arvan, et Euroopa Parlament peaks toetama seda algatust nii kiiresti kui võimalik, see on meie ülesanne ja see on ka meie pädevuses. minu küsimus on aga järgmine kuidas vastati Ukraina presidendi palvele erinevates liikmesriikides ja kuidas äh, äh, vastati ja vaadati seda algatust Ukrainas? teiseks, Odessa ja Ukraina lääneosa, Musta mere rannik, kas olukord seal on turvaline? kas seal on julgeolek tagatud või on ka seal mingeid ohtusid? ja see, mida nüüd eelkõnelejad ütlesid, äh, krimmitatarid, kas äh, Ukraina kavatseb nende õigusi toetada, arvestades sellega, et tegemist on siiski okupeeritud territooriumiga? aitäh, viimasel aastal Uk-, kui me rääkisime Ukraina kriisist, te ütlesite, et detsentraliseerimine toob edu ja föderaliseerimine kukutab riigi eelmisel nädalal äh, rahulepingus pandi paika kaksteist punkti ning ühes punktis on kirjas, et Ukraina Verhovna rada peab äh, kolmekümne päeva jooksul Luganskile ja Donetskile tagama omavalitsuse. kas te leiate, et see üleminek kohaliku omavalitsus on tegelikult avatud uks selleks, et need piirkonnad saaksid väga kaugeleulatava autonoomia. ja et hiljem nad nõuavad Ukraina föderaalriigiks äh, muutmist või iseseisvusreferendumi korraldamist ja küsimus äh, tulevaste valimiste kohta, mis peaks siis kahe tuhande viieteistkümnendal aastal toimuma. kas te äh, eeldate, et üldvalimisi hakatakse boikoteerima või nende tulemust ei tunnustata Donbassis, Luganskis ja mujal, äh, kus äh, need valimised toimuvad. aitäh, härra Papadakis, palun järgmisena. aitäh, härra Kroismann. härra Brock ütles, et teie riik peaks olema eeskujuks ja näiteks. aga Ukraina kommunistlik, Ukraina parlamendis kommunistlik fraktsioon täiesti provokatsioonide saatel saadeti laiati, Kiievi prokuratuur pandi kinni, sest ähm, seal olevat olnud probleeme arvutitega ja mitmed kohtunikud olid sellesse ähm, kaasatud nüüd me ütleme, et Euroopa Liit on kahepalgne, kui ta räägib demokraatlike õiguste kaitsmisest, aga tegelikult toetatakse ainult monopole ja imperialistlikke püüdlusi ja et assotsieerimisleping äh, Ukrainaga sõlmiti, see näitab ju seda ka. kuidas teie hindate kommunistliku part-, partei tegevust ja seda, et äh, kommunistlik fraktsioon laiali saadeti ja see menetlus, mis kommunistliku partei vastu algatati, kuidas see teie arvates välja näeb? Mire, yo pienso que a los amigos hay que... Excuse me? It's me? Ah. Me considero amigo de Ucrania y estoy en el grupo de amistad de Mina pean ennast Ukraina sõbraks Äh, ning ma olen ka Ukraina sõprade rühma liige, aga me peame oma sõpradega tõtt kõnelema ja ei tohi alati ainult naeratada. Äh, mul on mõned asjad, mis mulle muret valmistavad ja mõned küsimused. me teame, et Krimmi tungiti sisse, et riigis on separaat-, separatistid, aga äh, Donetskis vaid kaks protsenti inimestest osales valimistel, ülejäänud jäid koju Äh, mul on äh, siin Ukraina äh, kaitseministri avaldus, kus öeldakse, et ühes piirkonnas ainult kakskümmend protsenti sõduritest tegelikult tahtsid rindele minna, kui sõda peaks puhkema. teiseks, Ukraina saavutas iseseisvuse tuhande üheksasaja üheksakümne esimesel aastal kuidas on äh, võimalik, et äh, oligarhidel on olemas oma erasõjavägi? Äh, kuidas on selline asi võimalik, näiteks kas või Luhanski lähedal ja minu küsimus, kolmas küsimus, poliitika ja äri ei sobi kokku. niisiis, kui vaadata seda aspekti, kuidas me saame kõnelda korruptsioonivastasest võitlusest, kui selline majanduse poliitika abielu on väga sagedane? niisiis, me peame hakkama nüüd kokku võtma, äkki suudate vastata kõigile nendele küsimustele viie-kuue minutiga? aitäh, kallid kolleegid, lugupeetud esimees Eh, tahaksin teid eh, tänada sellise väga avameelse arutelu eest, nende avameelsete küsimuste eest ja ka teie seisukohtade eest, sellepärast et see on Ukraina jaoks väga oluline. alustaksin võib-olla sellest, et eh, me oleme enneolematu agressiooni all, see ei ole ainult sõjaline agressioon, see on majandusagressioon, infoagressioon, energeetika äh, Äh, vallas toimub samuti agressioon ning kahjuks äh, see moonutab kõike, mis Ukrainas toimub, ei ole sugugi saladus, et et Ukrainas tegutsevad äh, Venemaa poolt spetsiaalselt ettevalmistatud eriüksused, kes on relvastatud kõige kaasaegsema relvastusega Ukrainas sees ei olnud mitte mingisugust konflikti, seal ei, meil ei olnud mitte mingisuguseid põhjuseid siseriikliteks äh, konfliktideks, miks äh, lahutada riik, mis oli unitaarriik. Äh, kallid sõbrad, ärge unustage, et okupeeritud Krimm oli Ukrainas autonoomne vabariik. aga mitte miski ei ole suutnud agressorid peatada Äh, keegi äh, tahab äh, meie tahet maha suruda ja mida me tahame, me tahame kaitsta oma territoriaalset terviklikkust, käia demokraatia teed. härra Brock, kui ta hindas Ukraina olukorda oma sissejuhatavas sõnavõtus, ütles ta, et asju tuleb nimetada õigete nimedega niisiis, me oleme Ukrainas avatud, me soovime rahu ning ma tahaksin rõhutada, et meie oleme valmis konflikti rahumeelseks lahendamiseks, me ei soovi sõda, me ei rünnanud mitte kedagi ja me ei kavatse seda ka tulevikus teha, aga me tahame, et Ukraina oleks suveräänne riik. me ei taha, et meie tsiviilelanikud surevad, me ei taha, et meie sõjaväelased surevad Äh, sellepära- ja see ei ole probleem ainult Ukrainale, sest agressor ei taha äh, ka ainult Ukrainat, ta tahab ka teisi Euroopa riike, ülejäänud maailma. kõik, ta tahab meile öelda, et kõik need asjad, millesse me usume, ei ole olulised. Äh, meile tahetakse näidata, et kel jõud, seal õigus. aga see ei lähe läbi, aga see agressor Putin peatatakse, ainus küsimus on, millal kui me räägime ühisest äh, reaktsioonist, äh, siis äh, meil on riiklikule julgeolekunõukogule antud korraldada rahuvalvemissioon, niimoodi saame peatada selle agressiooni. me tahame, et see missioon oleks meie piiridel. me sooviksime, et see rahuvalvemissioon oleks seal, jah, loomulikult meil on sanktsioonid meie soovime agressioonile lõppu teha. mina olen see inimene, kes kõige vähem soovib kellelegi survet avaldada, aga meil lihtsalt ei ole mingit muud võimalust, me peame survet avaldama. ning eh, veel üks oluline asi on Ukraina kaitsevõimekuse küsimus ainult siis, kui me saame kvaliteetsed kaitserelvad, suudame me vaenlase peatada, vaenlase, kes tungis äh, Ukraina territooriumile, aga äh, on valmis minema ka palju kaugemale, seetõttu on äh, meie kaitsevõimekuse toetamine äärmiselt oluline. Rooma statuut, me oleme algust teinud põhiseaduse reformidega, see on jällegi suur väljakutse, jah, me viime läbi reforme riigi sees Eh, mina kui parlamendi spiiker ja kõik minu kolleegid, eh, sellepärast meid valitigi parlamenti, et need reforme läbi viia. me peame postsovjetlikust Ukrainast tegema tõelise Euroopa riigi, me peame tagama inimeste õigused, meil on vaja läbipaistvaid valimisi, me peame võitlema korruptsiooniga, meil on vaja õiglast kohtusüsteemi, see on see väljakutse, mis meie ees seisab, me peame eh, võimu detsentraliseerima, aga selleks kõigiks on meil vaja aega ja aega meil ei ole Äh, sellepärast et see võimalus, mis meil on, on ajaliselt piiratud. põhiseaduslikus protsessis äh, me kõigi nende küsimustega tegelema. mis puudutab äh, rahuplaani, siis see rahuplaan on välja pakutud, see rahuplaan hõlmab kõike, kõigepealt relvarahu, raskerelvastuse väljaviimist kõigi äh, vangistatud äh, sõjaväelaste vabastamist, nende vabastamist, kes on Venemaa vanglates, sealhulgas ka proua Savtšenko vabastamist. me tõesti usume ka kohalikesse omavalitsustesse, pärast kohalikke valimisi kahe tuhande kümnendal aastal Luhanskis ja Donetskis äh, seaduslikult äh, valitud valitsusel sunniti, sunniti lahkuma äh, Äh, see farss, mida nimetatakse referendumiks, äh, viidi läbi äh, relvade abil. see ei ole kooskõlas nende inimestega, kes nendes piirkondades elavad ja seal kannatavad. Neid hoitakse seal vastu nende enda tahtmist, meie ühine eesmärk on võidelda vastase vastu, võidelda Euroopa väärtuste eest ning teha kõik selleks, et meie riigil oleks rahu ja seda mitte ainult paberil, vaid et meil oleks äh, tõeline rahu. me ei äh, taha äh, rünnata teiste riikide suveräänsust. mulle esitati väga palju küsimusi, aga mul tõesti ei ole rohkem aega vastata, kui kõnelda rahvusvähemustest, siis võin öelda vaid järgmist. mina võin tunnistada, et Ukraina võr-, võitleb vähemuste õiguste eest meil ei ole selles vallas probleeme kõnelda ükskõik millise ukrainlase või venelasega, Ukraina on väga salliv riik. aga kui meie territooriumile tulevad Tšetšeeni võitlejad, need inimesed ei ole ukrainlased, nemad on meie vaenlased, nii et, et tahaksin äh, teid tõesti tänada Ukraina äh, nimel, tahaksin teid tänada oma kolleegide nimel selle tähelepanu eest, mida te pöörate Ukrainale. Äh, tahaksin teid tänada teie olulise ja põhimõttelise seisukoha eest, toetuse eest. elagu demokraatlik Euroopa-meelne Ukraina, aitäh! suur aitäh, härra Kruismann, teil õnnestus käsitleda enamikku teemadest ma arvan, et äh, meil kõigil oli väga hea meel äh, selle üle, et saime teiega mõtteid vahetada. Äh, nüüd lähete te kohtuma parlamendi presidendi härra Schulziga, kohtume parlamentaarse assotsiatsiooni komisjoni kohtumisel. Я хочу сказати, що стосується партії. Mis puudutab erakondi, ütleb härra Kroismann, siis meil on vaja üles ehitada demokraatlik süsteem, avatud äh, ja usalduslik süsteem, aga ma tahaksin öelda, et tegemist on esimese korraga, kui kommunistide erakond ei valitud, et ei valitud parlamendi ja see näitab, et me oleme valinud Euroopa, aitäh! Rebecca. Let us continue with the jätkame oma päevakorraga. makromajanduslik finantsabi Ukrainale. For a little bit of uh, an order. Those ma paluksin, et äh, need kolleegid, kes siit lahkuda soovivad, teevad seda vaikselt. meie päevakava on täna väga tihe So, <clears throat> the consideration of an opinion to INTA regarding nüüd äh, läheme siis INTA komisjonile koostatava arvamuse juurde, see puudutab ähm, makromajanduslikku finantsabi Ukrainale, raport, äh, arvamuse koostajaks on härra Saarjus äh, Volski, äsja äh, lõppenud arutelust me just teame, et Ukraina vajab meie abi, et saada üle tõsisest äh, kriisist äh, ja välisinvesteeringute järsust vähenemisest ning komisjon on välja pakkunud eraldada üks koma kaheksa miljardit eurot makromajanduslikku finantsabi, lisaks siis ühe koma kuue miljardise eurole laenule, mis maksti, anti kahe tuhande neljateistkümnendal aastal ja viimane osa sellest väljamaksest äh, siis toimub märtsis sellel aastal. eesistujamaa Läti on teavitanud INTA komisjoni, et arvestades olukorra tõsisust Ukrainas, on nõukogu saavutanud kokkuleppe esialgse komisjoni ettepaneku osas ilma muudatusettepanekuteta ning äh, Euroopa Parlamentis peaks käitutama samamoodi annaksin nüüd sõna härra Saarjus Volskile, kes siis üksikasjalikumalt seda ettepanekut selgitab, palun. ma teen ettepaneku, et äh, Välisasjade Komisjon äh, ja meie parlament toetaks väga jõuliselt äh, seda kiirendatud menetlust, sellepärast et Ukraina vajadused on äh, suured just nimelt praegu, nii et see kiirmenetlus ilma muudatusettepanekuteta näitaks, et me tõesti tahame äh, aidata Ukrainat, eraldada need summad, mida te mainisite, me toetame reforme Ukrainas olukorras, kus äh, riigi rahaline olukord on väga pingeline ja see ei ole tingitud ainult varasemast halvast juhtimisest, vaid ka sõjast Äh, millega Ukraina praegu silmitsi on, olema, tegu on pretsedenditu olukorraga Euroopas, kus sõjaseisukorras riik peab läbi viima ka reforme, reformima oma struktuure niivõrd lühikese aja jooksul, nii et, et, et ma teen ettepaneku äh, meie komisjonile, et me toetame täielikult seda kiirendatud menetlust äh, ning anname selle makromajandusliku finantsabi Ukrainale samas oma arvamuses ma rõhutan ka seda, et see abi on tõesti hädavajalik, aga Euroopa Liit peaks vaatama ka teisi mitterahalisi võimalusi Ukraina finantsolukorra kergendamiseks ning nende hulgas võiks kaaluda äh, näiteks seda, et Euroopa Liidu liikmesriigid äh, kõigi äh, õiguslike ja halduslike vahenditega äh, soosivad Ukraina, seda, et Ukraina saaks tagasi need varad, mis olid endise juhtkonna käse, kätes, Janukovitši käsilaste kätes ja mis on nüüd külmutatud Euroopa pankades. Euroopa Liit peaks hoolitsema ka selle eest, et kui need varad Äh, Ukrainale tagasi lähevad, et siis neid äh, ei suunataks Venemaale, äh, Venemaa nõudmiste rahastamiseks, vaid neid peaks kasutama just nimelt Ukraina riigi hüvanguks. teen samuti ettepaneku, et Euroopa Liit peaks toetama Ukrainat võitluses levinud korruptsiooniga, see parandaks ka riigi sissetulekuid Euroopa Liit võiks aidata kaasa Ukraina finantsstabiilsuse saavutamisega, luues ühise uurimisorgani, mis uurib Euroopa Liidu poolt Ukrainale antud finantsabi kasutamist, see tagaks mitte üksnes rahaliste vahendite korraliku kasutamise, vaid see oleks ka võimekust suurendav institutsioon, Äh, sest sinna kuuluksid nii Ukraina ametnikud kui ka Euroopa Liidu korruptsioonivastase võitluse ametnikud, nii et, et äh, saaks edastada parimaid tavasid finantskontrolli vallas. me peaksime toetama oma äh, abiga just nimelt Ukraina riigi kõige kaitsetumaid osasid, toetama energeetikaturgu, ärikeskkonda, maksundus- ja halduspoliitikat ja niimoodi saaksime samuti Ukraina keerulist finantsolukorda leevendada ja oma arvamuse lõpus ütlen ma, et et sõpra tuntakse hädas ning me sooviksime, et Ukraina ja Euroopa Liit oleksid sellised sõbrad. aitäh, Jacek, ning aitäh, et Eh, terve rida meie kolleege Ülemraadast olid kohal, kuid seda seisukohta selgitasid, eh, rohkem kolleege pole sõna soovinud, see tähendab, et eh, täpselt nii, nagu nõukogu on ka parlamendisaadikud saanud aru, et tegemist on kiirmenetlusega, muudatusettepanekuid ei tule ja niisiis jõuamegi järeldusele, et me kõik toetame seda uut äh, makromajanduslikku finantsabi äh, Ukrainale ja komisjon soovib ka lühidalt sõna. härra Jörg Kriis esindab komisjoni, palun. jah, aitäh komisjon loomulikult tervitab äh, parlamendi toetust ja eile toetust avaldas ka siis juhtkomisjon, äh, intakomisjon, tahaksin lihtsalt rõhutada, et see teema on tõesti väga pakiline Äh, arvestades väga sügavat ja pikaajalist majanduslangust, mis on tabanud Ukrainat ja äh, maksebilansi kriisi. nii et, et äh, just nimelt selle, selle probleemi lahendamiseks ongi meie makromajandusliku finantsabi ettepanek suunatud, me tahame siis probleemi leevendada. see on osaks laiemast rahvusvahelisest paketist Ukrainale. rahvusvaheline valuutafond on, on ette valmistamas abipaketti neli, neljakümne miljardi dollari suur, USA dollari suurust abipaketti, seal on siis IMF-i enda abi, kahepoolne toetus, nagu näiteks meie toetus ning samuti toetas erasektorilt, nii et, et Ukraina valitsus on teatanud, et alustatakse siis konsultatsioone Ukraina võla küsimustes Äh, selleks, et maksetähtaegu pikendada ja mõningaid võlakohustusi ümber struktureerida, nii et, et erasektor annab ka oma panuse siis äh, Ukraina olukorra leevendamisse. Äh, ma arvan, et nende lühikeste märkustega piirdun, tervitame parlamendi toetust ning meie saame omalt poolt kaasa aidata selle õigusloomealase menetluse kiirele lõpetamisele, aitäh! aitäh, härra Kriis, Eh, tahaksin kõikidele kolleegidele meelde tuletada, et ametlikult on kahekümne kuues veebruar muudatusettepanekute tähtaeg, aga kui me leppisime kokku, et neid ei esitata, nii et, et nüüd oleme päevakorrapunkti seitseteist äh, ammendanud ja palun, et meie komisjoni aseesimees härra Pasku võtab koosoleku juhatamise üle We move directly to the next item, which is uh, the union system for supply chain due to the äh, Läheme nüüd järgmise päevakorrapunktiga edasi, mis on äh, liidu süsteem konflikti ja riskipiirkondadest pärit Tiina, Tantali, Wolframi ja nende maakide ning kulla vastutustundlike importijate tarnehääletega seotud hoolsuskohustused ja nii edasi. raportöör on härra Püüdikohver ja teil on sõna. Thank you Chair. This is the uh, first suur tänu! tegemist on esimese arvamuste vahetusega ja alustaksin siis sellest, et tahaksin tänada kõiki kolleege, kes on äh, väga viljakalt äh, teinud muudatusettepanekuid. kutsun üles äh, variraportööre variraportööride äh, koosolekul osalema kahekümne kuuendal veebruaril ja loodetavasti saate kõik tulla. üks menetluslik äh, võimalus praegu on, praegu on plaanis ahvetis hääletamine arvamuse projekti kohta seda üheksandal märtsil. aga kuna INTA äh, omaenda hääletamise Äh, lükkab edasi äh, kolmeteistkümnendaks, neljateistkümnendaks aprilliks, siis me võime jätta siin endale rohkem aega ning leida rohkem kompromissettepanekuid, kui me seda tahaksime. ja seda muidugi otsustab äh, siin juhatus, aga meil võiks olla ehk teine äh, veel arvamuste ja diskussioonivahetus, enne kui me üheksandal märtsil hakkame hääletama Lähen siis arvamuse iseenda juurde. nagu kõik juba ilmselt eeldasid, siis tegemist on väga vastuolulise teemaga ning seda on näidanud ka välja pakutud muudatusettepanekud. mõned neist tahaksid hoopis äh, vähem karmi perspektiivi kui see, mida mina pakuksin välja. ja mõned tahaksid olla võib-olla isegi karmimad, kui praeguse arvamuse eelnõu ette paneb mina siis pakuksin välja kuldse kesktee, jääme niivõrd äh, lähedale kui võimalik praegu Toot äh, Franki äh, seadusandluse juurde, mis annab tegelikult väga palju sisendit ka meie enda tööle ja komisjoni tööle sellel teemal see tähendab, et selle asemel, keskenduda ainult importijatele ning vabatahtlikule skeemile, see arvamuse äh, projekt äh, näeb ette kohustuslikku teavitamist ning see tegelikult piirab ka ette pandud määruse äh, äh, ulatust äh,, olles siis Dodd-Franki süsteemiga kohane loomulikult meie komisjon peab valima omaenda strateegia, aga mina leian, et kuna me tihti räägime sellest, kui oluline on regulatoorne koostöö ja igasugune harmoniseerimine, kui on võimalik äh, Atlandi-ülestes äh, kontekstides, oleks väga oluline siin jõuda harmoniseerimise juurde. minu poole on pöördunud lobistid, kes on väga selgelt argumenteerinud, et nemad tahavad nõrka Euroopa Liidu määristiku nõrgemat kui Dodd-Franki süsteem selleks, et kasutada seda hiljem kui võimalust Dodd-Franki äh, äh, süsteemi kuidagi õõnestada Atlandi-ülestes läbirääkimistes ja teisest küljest on äh, ka võimalus ja kolleegid ilmselt avaldavad selle arvamuse, et on võimalik äh, ka äh, suuremad regulatiivsed standardid üle võtta kui Dodd-Franki süsteem. elame-näeme, aga ma ei kahtleks siin ja ütleksin, et meie oma Sahharovi auhinna äh, Äh, võitja doktor Mukwege äh, ütles parlamendi ees, et me peame Toot Franki äh, süsteemi laadselt oma regulatiivse raamistiku üles ehitama. nüüd siin võib-olla poliitilised need piirid, mille üle meie peame otsustama, üks on muidugi juba öeldud, kas me otsustame siin äh, kohustuslikku või vabatahtlikku lähenemist rakendada. üks äh, konkreetne positsioon on, mille on ette pannud Rahvapartei kolleegid, mis äh, kombineeriks kaks lahendust, oleks kohustuslik Suure järvistu piirkonna jaoks ning vabatahtlik kõikide ülejäänud piirkondade jaoks, siis on muidugi kohaldusala geograafiliselt Äh, loomulikult on huvitav teada ja ma arvan, et see on väga hea, et äh, kõikide osapoolte vahel tundub olevat kokkulepe, et äh, see ei peaks olema piiratud kohaldusalaga geograafiliselt. kolmas aspekt, kas me läheneme ettevõtetele või siis importijatele selles määruses sest muidugi ressursside äh, ala on see, millest me räägime. ma juba ütlesin, et äh, me peaksime jääma nelja originaali äh, mineraali juurde, mille üle alati vaieldakse ja siis loomulikult kohaldusala toodetele. mind huvitab muidugi, mida kolleegid selle kohta arvavad ja püüan leida kompromisse hiljem. suur aitäh, esimees! suur aitäh, härra Püüdikohver! ja nüüd palume, et härra Adaktus äh, võtaks sõna, kes on ka valiraportöör. suur aitäh, äh, härra esimees, tahaksin alustada sellega, et tänaksin oma kolleegi härra Püütikohverit äh, tehtud töö eest me saame aru, et komisjonis on arusaam, et Euroopa Liit peaks oma äh, tegevust suunama konfliktide äh, põhjuste juurde ning äh, koobalt, tina, mangaan, tantaal, teised mineraalid, mida kasutavad jõukad riigid maailmas ja need riigid, kes neid ka toodavad, ja kaevandajad peaksid olema jõukad, aga tegelikult on nad väga vaesed. Need mineraalid lähevad äh, tavaliselt mobiiltelefonidesse ja arvutitesse, mis on tehnoloogiliselt kõige edasijõudnumad äh, maailmas. Euroopal ja Ameerika Ühendriikidel lasub vastutus äh, selle eest, et mineraalide kaubandus oleks eetiline ning ka tootmine oleks eetiline jälgitavus, läbipaistvus ning võimalus tagada see, et äh, ettevõtted äh, hoiavad standardist kinni, äh, ongi tegelikult konfliktsete mineraalide ettepaneku tuum, mille komisjon esitab. Nende mineraalidega kauplemine ja selle reguleerimine ei tohiks ol-, jõuda selleni, et neid boikotitakse või ke-, kauplemine keelustataks. see õõnestaks kaevandajaid me peame selle asemel hoopis tagama, et me peatame illegaalse äh, kaevandamise, mis äh, relvastatud äh, grupeeringute rahastamist võimaldab. meil on võimalik seda teha sellega, et me toetame legaalset kaevandamist, eh, kus on eh, reguleeritud eh, palgad ja töötingimused, nii et kaevandamisest saadud tulud kuuluksid ühiskondadele üldisemalt. Euroopa Parlament peaks kindlasti survestama sellise seadusandluse vastuvõtmisele, mis Euroopa ettevõtetele ja kodanikele oleks atraktiivne, ent samas, mis tooks kaasa ka moraalse ja eetilise kauplemise, et äh, päritolumaades inimesed jõukamaks saaksid. sellised äh, funktsioneerivad struktuurid on vaja ellu kutsuda. Äh, rahvapartei variraportöörina sellel teemal olen ma teinud muudatusettepanekut selles samas vaimus. esiteks oleme me aru saanud, et vaja on Euroopa Liidu, ÜRO ning OECD vahelist koostööd selleks, et Äh, jälgida äh, konfliktimineraalide mm, küsimust äh, üleilmselt ja katta kaheksakümmend protsenti üleilmselt tuntud rafineerijaid ja kaevandajaid, anda välja sertifikaadid ning kasutada sobivaid meetmeid tarneahelate jaoks, nii et mineraale saaks kaubitada ka Aafrika suure järvistu piirkonnast ning Kongost. meil ei ole kõikehõlmavat nimekül-, nimekirja rafineerijatest ja tootjatest kokkuvõttes, aga see kõik õõnestaks Euroopa ettevõtteid ning ei tu-, turuolukorda kuidagi ei parandaks. teiseks, põhjus, mikspärast sertifitseerimissüsteem peaks olema äh, Äh, vabatahtlik, äh, see ei tohiks äh, rakenduda importijatele, nendele peaks olema see kohustuslik. ja just nende mineraalide puht-, puhul, mis on pärit Kongo demokraatlikust vabariigist ning Suure järvistu piirkonnast kogu selle määruse eelnõu on kooskõlas Toot-Franki seadustega ning konfliktimineraalide importijaid puudutav. see peaks äh, viima selleni, et impordijad saavad äh, tõestada oma tarneahelat ning äh, kindel on näiteks Kongo puhul see, et konflikti sedasi ei rahastata. suur tänu, Nord-. härra Nord, palun. suur tänu Äh, siinkohal ei ole äh, sõda äh, mitte asi, mida meedia vaheldusel jälgime, mina olen olnud ka sõjakorrespondendiks ja ma saan aru, Äh, kuidas äh, sõda rahastatakse ja millist kahju see äh, loob. olen teinud sellele ettepanekule omad muudatusettepanekud, mineraalide kaubitsemine on üks peamisi põhjuseid, miks, kuidas rahastavad terroristlikud organisatsioonid ennast ja tekivad lapssõdurid just Suure-Järvistu piirkonnas. Need ettevõtted, kes kaubitsevad nende mineraalidega, peavad Äh, neid määrusi rakendama ning meie peame looma äh, üsna konkreetsed karmid äh, reeglid selleks, et neid tragöödiaid Suurejärviste piirkonnas vältida. see raskendab olukorda muidugi ettevõtete jaoks, kes neid meie ajale turule toovad. me ei peaks kindlasti sellist silmakirjalikkust mitte sallima, et just vabakaubandus ja erinevad äh, hüved on olulised ning samas pigistame kinni nende strateegiliste mineraalide päritolumaade suhtes oma silma. me peame mõtlema ka lõpp-produktidele, lõpptoodetele, mis kolmandates ja neljandates riikides valmivad, noh, näiteks Hiinas. Euroopa Liidus peaksime me püüdma seda, et tagada, et iga toode, mis toodetakse Euroopa Liidust väljaspool, mis äh, toodetakse väljaspool kontrollpiirkonda äh, tootjate mõttes, äh, peavad ikkagi seisma selle eest, et nendel toodetel on puhtuse sertifikaat, näitamaks seda, et inimeste tapatalguid selle tootmise läbi ei rahastata. tööstused muidugi nende suhtes ei tohi mingeid eelarvamusi rakendada Äh, nende toodete suhtes, mis hallidel, äh, hallidelt aladelt äh, mineraadi osas tulevad. me peame samuti eneseregulatsiooni mõtte üle vaatama, see on täiesti utoopiline seda paluda, sellepärast et see on sama hea, kui me palume, et sutenöör mõtleks oma müügistrateegiad läbi. me paneme lihtsalt siin, sulgeme silmad ja eelnevad kõnelejad juba ütlesid, et me kindlasti ei taha seda, et nendel kes eh, tahavad eh, Deutsche Banki üle võtta eh, Euroopasse. probleemid on olemas, me teame seda, eneseregulatsioon ei toimi, see on pettused toonud kaasa ka minevikus ja kui me selle lahenduse üle võtame, siis võiksime parem käed rippes istuda, sellepärast et me ütleme siis, et las tapatalgud jätkuvad, ärme teeme midagi, peaasi, et äril hästi läheb, aitäh! suur tänu! härra Tannak, palun! suur tänu, härra esimees ja tõepoolest tahaksin kõigepealt tunnustada härra Pütikohverit äh, väga olulise töö eest ja panuse eest, äh, mis on tegelikult väga keerukas teema ja väga vastuoluline teema ja delikaatne teema ning äh, väga paljusid huvisid on siin mängus erinevalt poolt. ma olen aastate jooksul jälginud Kimberli protsessi vereteemantide lugu Lääne-Aafrikast ja paljudel juhtudel on see just inspiratsiooniks äh, seda protsessi äh, ka teistele konfliktimineraalidele laiendada. ja ei ole kahtlustki, et Sahara aluses Aafrikas äh, need tohutud tapatalgud ning terroristlikud organisatsioonid saavad raha sellest, et mineraalidele ligipääs on, mitte ainult teemantidele, vaid ka teistele, näiteks siin tantaal ja teised erinevad haruldased muldmetallid aga küsimus siin kogu komisjonile ja äh, meie kojale on äh, kogu komisjoni ettepaneku tuum. kas tegemist peab olema äh, eneseregulatsiooniga enesesertifitseerimissüsteemiga, mis on vabatahtlik või mis on kohustuslik. ameeriklased on konkreetsemalt ette kirjutanud oma seadustes selle kohustusliku osu, me oleme ETR-is, minu fraktsioonis siis seda ka arutanud ja me praegusel hetkel eelistaksime komisjoni ettepaneku juurde jääda, mis on vähem kohustusliku loomuga ning me annaksime siis tööstusele võimaluse kõigepealt teha seda vabatahtlikul alusel, nii et vältida eh, ettevõtete äritegevuse kaart-, kadu, kadu äh, ka seda, et hiinlased marsivad igale poole sisse, äh, lisavad omale turuosa, sest neil on teistsugused äh, võtted. loomulikult on vaja üleilmset koordinatsiooni, ainult Ameerika Ühendriigid ja Euroopa Liit ei saa siin üksi midagi ära teha, sellepärast et erinevad teised osapooled ka eh, kaevandavad mineraale, aga ECR igal juhul praegu kohustuslikku eh, regulatsiooni, seda, mida härra Pütikofer ette näeb, ei toeta ja me jääksime komisjoni ettepaneku juurde. ja loomulikult see tuleks aja jooksul üle vaadata, kui selgelt see süsteem on läbi kukkunud ja nii, nagu härra Nart siin soovit-, ütles, et kui pettused ilmnevad, siis loomulikult peaks eh, mingisuguse mõistliku aja jooksul selle asja üle vaatama. teine küsimus, mida peaks ka esitama, on see, et millises ulatuses jääb see jalgu TTIP-i äh, äh, läbirääkimistel äh, selleks, et lähendada siis USA ja Euroopa Liidu positsioonid kolmandate riikidega konflikti mineraalide kaubitsemise osas. nii et praegusel hetkel ei toeta me Bütikoferi enamus muudatusettepanekuid, mis ta on ette pannud. suur tänu, ütleb härra esimees ja nüüd härra Scholz, kes on ka variraportöör. ja siis palun et kolleegid võtaksid lühidalt sõna ja paneme ajaraami ka äh, paika, sellepärast et me pidime juba selle küsimusega jõudma nelja, kella poole viieks äh, hakkama, aga me ei ole veel saanud hakkama, nii et aeg on juba üle, härra Šolts. Thank you, Mr Chair and I won't have to aitäh, härra esimees, vabandan mul oli üks teine koh-, väga huvitav koosolek Rahvusvahelise Kaubanduse Komisjonis TTIP üle, sellepärast jäin natuke hiljaks. suur tänu raportöörile tehtud töö eest ja selle eest, et meil kahepoolsetel kohtumistel oli võimalus arvamusi vahetada selles väga tähtsas küsimuses. ma arvan, et tegemist on ühe kõige tähtsama küsimusega, millega Väliskomisjon ja Rahvusvahelise Kaubanduse Komisjon üheskoos tegelevad sest on liiga palju sõdasid, liiga paljud inimesed on surnud, liiga paljud lapsed äh, äh, kannatavad lapstöö pärast, halbade töötingimuste pärast ja neid ei võeta piisavalt tõsiselt Euroopa Liidu otsustuse protsessis. nelikümmend kolm riiki on juba kokkuleppele jõudnud äh, Äh, tarneahela kontrolli üle ja ma meenutaksin kolleegidel kõik need äh, nelikümmend kolm riiki on ka Euroopa Liidu riigid. nii et ma ei saa aru, miks on raskem minna kaugemale kui need piirid, mis on paika pandud. komisjoni ettepanek äh, ja siin on härra Pütikhoferi muudatusettepanek on täiesti õige sest komisjoni ettepanek ei lähe piisavalt kaugele, et seda tuleb muuta ja ütlen vägagi selgelt, et meie fraktsiooni jaoks on tähtis, et see oleks kohustuslik. me võib-olla isegi peaksime äh, kohaldusala suurendama, samamoodi nagu ka materiaalset kohaldusala, kui me räägime nõndanimetatud konfliktimineraalidest praegusel hetkel räägime me teatud piirkondadest ja mul on väga hea meel, et komisjon üritab kaasata ka teisi konfliktipiirkondi. kuid meil tuleb vaadata tulevikku. ja meenutaksin teile ka Ukraina ja Venemaa küsimust. mis on tulevikukonflikti mineraalid? ma arvan, et kõikide meie poolt tehtavate muudatusettepanekutega peaksime me tõesti komisjoni kurssi parandama ja ma loodan, et me jõuame kokkuleppele kahe komisjoni vahel, et me läheksime võib-olla kohustusliku reguleeringu ja selle teatise kohaldusala laiendamise suunas, aitäh! aitäh, härra Castaldo, palun poolteist minutit. Grazie, <clears throat> president, io penso che affrontare questo tema aitäh, härra esimees! mina leian, et tegemist on suure võimalusega, suure võimalusega näidata, et Euroopa Liit on järjekindel oma põhimõtete kaitsmisel. jah, komisjon on nagu alati minimaalse lahenduse välja pakkunud ja see oleks käest lastud võimalus, sest äh, sõdu ei ole võimalik ilma sõdurite ja rahata pidada ja ka ilma majanduslike huvideta nende taga. sellepärast tuleb meil hoolitseda selle eest ja ma ise kavatsen ka muudatusettepane-, muudatusettepanekuid teha ja kolleegide muudatusettepanekuid teha äh, selle eest, et see mineraalide nimekiri pikem oleks, et seda suurendatakse. Äh, ka konflikti mõistet tuleb laiendada teistele valdkondadele. ka nendele piirkondadele, kus valitseb ebastabiilsus äh, või kus taristu kokku kukub. nii et tõesti, tähtis on see, et äh, see reguleering ei peaks mitte ainult kohustuslik olema ähm, riikidele, vaid peab kehtima ka VKE-dele ning peaks olema kirjas see, et äh, on teatud abivõimalused kirjas, meetmed kirjas ja ka stiimulid kirjas. aga me ei tohi siin silmi kinni pigistada ja mitte märgata seda, mida, millist rolli on sõdades konfliktimineraalid viimastel aastatel mänginud. ja suur tänu veel kord raportöörile. aitäh, härra Schaffhauser, üks minut, poolteist minutit. aitäh, esimees. kahe tuhande neljandal aastal oli ma nõunikuks Kongo Demokraatliku Rahvavabariigi asepresidendile, tema ülesandeks oli eh, ka maavaradega tegelemine ja mina eh, olin saanud siis ülesande oma valitsuselt, aga ka Välisministeeriumilt ja mida ma siis seal nägin? ma eh, nägin tea-, teemandeid Kongo demokraatlikust vabariigist, mis sertifikaadiga läksid Kesk-Aafrika Vabariiki ma olin tunnistajaks sellile, kuidas haruldased metallid, muldmetallid, mida äh, Rwanda ei tootnud, kuidas need tulid äh, Rwandast ja olid saanud Rwanda valitsuse sertifikaadi ja seda muide äh, toetasid ka Euroopa valitsused, ma ei hakka nende nimesid nimetama ja ka mõned väljaspool Euroopa Liidus asuvate suurriikide valitsused. selline on tegelikkus tegelikkus on selline, et need võrgustikud, mis on tõesti tõeliselt maffiad, on seotud tihtipeale riikide salateenistustega ning isegi riiklike huvidega, sellepärast et tihtipeale need metallid on riiklike huvidega seotud nii et, et äärmiselt oluline on tõesti selles valdkonnas seadused vastu võtta ja mina leian, et seadused peaksid olema äärmiselt karmid, aga ma arvan, et esimene asi, mida meie parlament peab tegema, on levitama infot. Äh, Loo, loogeme infoplatsiooni, äh, platvormi, kaitskem infoallikaid äh, ja kui me tõesti saaksime sel moel teada, mis tegelikult toimuks, Äh, siis oleks meil siin palju rohkem läbipaistvust, aga ärgem pangem paika menetlusi, millega me ei saavuta sõna otseses mõttes mitte midagi ja selle maffia vastu, kes nende maavaradega tegeleb. Äh, no mis see Panseri? aitäh ja härra Panseri poolteist minutit järgmiseks. jah, mul läheb ainult paar sekundit selleks, et öelda et mu, ma toetan raportööri mõistlikku lähenemist ja seda, mida ta siin ka ütles. küsimus on vastuoluline, aga see parlament peaks oma tegevuses olema järjepidev. järgmisel täiskogul arutame me inimõiguste aastaaruannet. ja tähtis on, et äh, see konflikti mineraalide küsimus seal ka tõstatataks kui konflikti äh, oht. väga tähtis on see, et me vaataksime, mida selles valdkonnas ette võetakse, me võitlema selles eest, et mitte ainult enesesertifitseerimine ei säiliks, vaid et oleks ka teatud kohustused, mis on seadustega kirjas. aitäh, härra Kaave, palun järgmisena. Um, aitäh saan aru, kui tähtis on see küsimus. Aafrika mässuliste äh, rühmad tihtipeale kasutavad seda äh, rahastamisvahendit ja me räägime nendest rühmitustest tihtipeale täiskogul erakorraliste asjade all äh, jah, rahvusvaheline õigustik juba nende meda-, medalide ja maavarade kohta on olemas Euroopa Liidu liikmesriigid on ju ka OECD liikmed ja seetõttu Euroopa Liidul ei ole nendes küsimustes tegelikult mitte midagi äh, öelda, me oleme lihtsalt oma rolli ületähtsustav vahendaja. Äh, me oleme äh, nende metallide ja maavarade peamine kasutaja ja väga paljud suured ettevõtted, Euroopa ettevõtted tegutsevad ju tegelikult Aafrikas selles vallas Eh, eh, igasugune Euroopa Liidu poolt loodud süsteem, mis Hiinat ei kaasa, oleks mõttetu, sellepärast et Hiina ei ole kindlasti nõus Euroopa Liidu politseisüsteemiga. see süsteem, mis välja pakutud on, lihtsalt eh, ei toimi, meil on vaja rahvusvahelisel tasandil parandada impordi ja ekspordi standardeid. praegused meetmed on näidanud et vaja on rahvusvahelist ja multilateraalset lähenemist, see aitab tulemusi kõige paremini saavutada, meil on vaja ülemaailmseid äh, standardeid äh, ja nende loomise peab kaasama ka sellised riigid äh, nagu Hiina, sellepärast et muidu tekib ainult täiendav koormus, suureneb korruptsioon ja neid päritolusertifikaate võidakse hakata lihtsalt võltsima. niisiis kui me hakkame nende õigusaktidega dubleerima seda, mis juba on, eh, siis eh, sellel on kindlasti negatiivne mõju. kõneleja katkestatakse, me peame kaasama Hiina, kes on peamine tarbija. Uh, nüüd välisteenistuse esindaja saab ka pooleteiseks minutiks sõna, palun kõiki koheldakse võrdselt, ütleb härra esimees. jah, aitäh, üritan tõesti hästi lühidalt teha. oleme kuulnud kõiki neid Dodd-Franki algatusi, kõiki neid seadusloomelisi jõupingutusi, kongutasid OECD ja hoolsuskohustuse juhiseid. tahandik, tahaksin toonitada, et kõik need algatused ise ei aita rohujuure tasandil vägivalla ja äh, ebastabiilsuse vastu võidelda, räägime siin põhiliselt Kongo demokraatlikust vabariigist ja tähtis on siin, et see vägivaldne konflikt ja risk omavahel kokku viidaks. see tähendab seda, et konflikte tuleb lahendada, rahu üles ehitada, head haldustavad, õigusriigi põhimõtteid, karistamatuse vastane võitlus ja nii edasi, samamoodi nagu ka läbipaistvus tarneahelas on tähtis. me teame, mis äh, Äh, mõju Dodd-Frankil on äh, suure järvistu riikidele. Euroopa Liit ja ka see parlament äh, on näinud, et suure järvistu mineraal, järvistu riikidele on põhimõtteliselt mineraalide embargo. seda ei ole ostnud ei USA ega ka teised riigid ja see tegelikult on äh, kohalikule elanikkonnale väga suuri kannatusi kaasa toonud ja eksport on kõigest pool sellest, mis oli kahe tuhande kaheksandal, kahe tuhande üheksandal aastal. ja see integreeritud lähenemine põhineb sellele, et ära äh, siin kahju tee põhimõttel see, tegemist on vabatahtliku lähenemisega, vähemalt komisjon selle välja pakkunud ja see põhineb just OECD hoolsuskohustuse juhistel. ja juba praegu toetame me piirkondlikke algatusi selleks, et töötataks välja süsteem, kuhu on kaasatud ka maardlate äh, sertifitseerime Manusco ja OECD ja praegusel hetkel on öeldud, et me tegelikult äh, liigume positiivses suunas äh, kuuskümmend kuus protsenti tinatantali ja Wolframi maakidest Kongo Demokraatlikust Vabariigist on nii-öelda konfliktivabad, sellepärast et kohalik enesesertifitseerimissüsteem toimib, nii et tõesti jällegi teeksin siin hoiatuse, et ärge tehke seda kohustuslikuks, sellepärast et see tooks väga suuri probleeme kaasa suure järvistu riikidele, üleüldiselt Aafrikale. aitäh ja nüüd härra Püdikhofer saab veel sõna selleks, et kokku võtta see küsimus aitäh, härra esimees, alustaksin viimase punktiga. kui komisjon selle seadusloomega tegelema hakkas, siis volinik De Hüht lubas, et tullakse välja suuremate eesmärkidega seadusandlusega kui Toot Franki seadus. nüüd kuuleme aga komisjonilt, et, et ärge tehke kahju ja sellest piisab, sellest põhimõttest ei piisa parlamendi jaoks. ja tegelikult on nii, et me, teatud ettevõtted on siin korralikult lobitööd teinud komisjonile, sest nad ei taha selgeid reegleid. Nad ei peaks seda kõike peitma ja ütlema, et piisab sellest, et et kohalikul elanikul on halb selline lähenemine ja nad ei toeta sellist lähenemist. minu arvates ei ole see õige. kõik ülejäänud punktid, nende puhul ma arvan, et me saame lahendused leida. ma olen teinud ettepanekuid äh, nagu näiteks, et delegeeritud õigusakte kasutada selleks, et materjalide kohaldusalu suurendada, piirkondade kohaldusala suurendada ja sisse viia ka paindlikkuse elemente. aga kui me ei usu, et Euroopa Liit ja USA üheskoos saaksid mõjutada seda küsimust üleilmsel tasandil ja et me liigume edasi ainult siis, kui hiinlased meiega ühes paadis on, siis miks me üldse TTIP üle läbirääkimisi peame? aitäh! sellega on see arutelu ammendunud. meil on väliskomisjoni variraportööride kohtumine kahekümne kuuendal aprillil, hääletus on ette nähtud üheksandaks märtsiks Strasbourgis. Inta komisjon on lükanud oma hääletuse edasi kolmeteistkümnendale, neljateistkümnendale aprillile ja täiskogule peaks see minema maikuus. Läheme nüüd kiiresti järgmise päevakorrapunkti juurde, milleks on Albaania raport ja kohe annangi sõna Knut Fleckensteinile. ja kallid kolleegid, kolmekümnendast jaanuarist olete te minu raporti eelnõu saanud ja tegemist on esimese resolutsiooni ettepanekuga äh, olen uus raportöör Albaania kohta. jaanuari alguses käisin Tiranas ja kohtusin seal ka väga paljude erinevate osapooltega. viimastel aastatel on Albaania tõesti märkimisväärseid reformisamme teinud ja sellepärast juunis kahe tuhande, kaks tuhat neliteist anti talle täiesti õigustatult kandidaatriigi staatus ja seda tegi siis ülemkogu kandidaatriigi staatus on äh, julgustus Albaaniale selleks, et reformipüüdlustega edasi mindaks ja et samal ajal jätkataks äh, edukalt juba alustatud reformidega ja tähtis ei ole siin mitte ainult reformide vastuvõtmine, vaid ka nende edukas elluviimine. siin raportis on välja toodud viis reformi prioriteeti, mis Äh, mida komisjon ka Albaaniale südamele pani selleks, et riigi ette valmistada äh, liitumisprotsessi järgmiseks etapiks, läbirääkimisteks nimelt. ja see järgmine samm peaks siis olema jällegi stiimuliks uute reformide läbiviimisel. avaliku halduse äh, suurte eesmärkidega reform on uute reformide aluseks ja sellepärast räägitakse siin ka ametiasutuste uuest seadusandlusest, mille rakendamine on juba alanud. Albaania on praegusel hetkel oma avalikku haldust professionaalsemaks muutmas ja samal ajal on väga tähtis, et äh, haldusasutused äh, ei oleks politiseeritud ja et äh, korruptsiooni vastu võideldaks. ka albaanlased ise on mulle kirjutanud ja rääkinud sellest, et avalik haldus ei toimi ka Albaania ombudsman äh, rääkis mulle, kui palju ta selle küsimusega on tegelenud. ja sellepärast on väga tähtis Albaania ombudsmani soovitusi kuulda võetaks ja nendele reageeritaks. ja tahtsin seda resolutsiooni ettepanekut äh, esitledes seda ka veel kord välja tuua. väga tähtis on ka kohtusüsteemi reform, mille eesmärgiks peaks olema kodanike äh, Ehm, usaldus äh, uuesti võita, äh, et nad usuksid Albaania õigussüsteemi. valitsuse pingutused peaksid kohtusüsteemi reformi edukalt saatma ja tähtis on, et konstruktiivselt tehtaks koostööd kõikide erinevate osapoolte vahel. ja siin jällegi opositsiooni konstruktiivne koostöö on väga tähtis. korruptsioonivastases ja võitluses ja organiseeritud kuritegevuse vastases võitluses on väga tähtis see, et seda tehtaks ka tulevikus kõikidel erinevatel tasanditel, jõupingutuste edukas koordineerimine erinevatel tasanditel ja erinevate osapoolte vahel on hädavajalik, täpselt samamoodi nagu ka korralikult koolitatud personal Albaania valitsus natukene aega tagasi tõestas, et äh, korruptsiooni organiseeritud äh, kuritegevuse vastu on nad võimelised läbi viima politseioperatsioone. praeguseid edusamme tuleb edasi viia, välja tuleb töötada laiapõhjaline strateegiline lähenemine tegemist on tähtsate verstapostidega liitumisel Euroopa Liiduga. selleks, et Euroopa Liit oleks valmis Euroopa Liiduga liituma, on vaja ka tulevikus teha kestlikke reforme. see tähendab seda, et need positiivsed muudatused, nagu näiteks korruptsioonivastases võitluses, peavad äh, olema ka igale üksikule inimesele Albaanias tuntavad ja jätkusuutlikud reformid õnnestuvad ainult siis, kui kõik poliitilised osapooled on valmis konstruktiivselt selles kaasa lööma. septembris Eduard Kukan ja mina käisime Albaanias selleks, et äh, võidelda selle eest, et suurim opositsioonipartei uuesti asuks äh, parlamendis äh, tööle ja sellepärast on siin raportis ka välja toodud konstruktiivne poliitiline dialoog ja õiglane konkurents poliitiliste ideede pärast. reformiprotsessi puhul ei ole tähtis mitte ainult see, et jõudakse üksmeelele opositsiooni ja koalitsiooni vahel, sest see tähendaks ju tegelikult seda, et nagu ei olekski valijatel rohkem alternatiive. aga tähtis on, et välja töötaks kompromisse, mis kõige paremini esindaksid kodanike huved, huve, eriti kui ollakse Euroopa kursil ja niimoodi on neil võimalik ka kodanike usaldust äh, avalike äh, haldus, ava-, avaliku halduse vastu suurendada. on tähtis, et Albaania kodanikuühiskond mängiks demokraatlikus ja poliitilises elus tähtsamat rolli nii üleüldiselt, aga ka Euroopaga lõimumise protsessis. sellepärast siin raportis tehakse üleskutse, et Äh, võimalikult kiiresti ja meil on väga hea meel, et märtsi alguses juba see kohtumine toimub, et äh, tõesti rahvuslik nõukogu liitumiseks Euroopa Liiduga kutsutakse kokku. ja see rahvuslik nõukogu peaks koosnema ka kodanikuühiskonna organisatsioonide esindajatest ja sõltumatutest institutsioonidest. eelnimetatud peaksid olema kaasatud ja neid tuleb ka usaldada ja otse loomulikult äh, vaadatakse siin ka teisi tähtsaid küsimusi nagu öö, äh, usulised suhted ja etniliste vähemuste suhted, meediavabadus, heanaaberlikud suhted. eriti just välispoliitilises valdkonnas ja mõeldes suhete peale naaberriikidega, äh, näete te minu raportis siin selgeid ja kiitvaid sõnu Albaania on näidanud, et ta on konstruktiivne naaber, kes aktiivselt võitleb piirkondliku stabiilsuse eest. tegemist on usaldusväärse NATO partneriga eelkõige võitluses terrorismi vastu. Euroopa kurss Albaania jaoks ei ole teostatav ühe valitsuse mandaadi jooksul see menetlus ei kuulu mitte ainult ühele parteile, vaid kogu riigile ja rahvale. minu arvates on väga tähtis, et Albaania valitsus leiaks meie toetuse kõikides etappides, selleks et äh, oleks võimalik ka üksmeelselt riigil võidelda Euroopa Liidu liikmelisuse eest ja just sellepärast on väga tähtis, et kodanikuühiskonna osapooled kaasatakse ja ärge unustage ära ka parlamentide vahelist koostööd Albaania on õigel kursil, meil on väga hea meel iga üle, iga konstruktiivse ja konkreetse äh, sammu üle, mida, mis toovad seda riiki Euroopa Liidule lähemale ja ootan praegu juba esimest arvamuste vahendust selleks, et kuulda, kuidas variraportöörid ja ülejäänud kolleegid soovivad minu resolutsiooni ettepanekut veelgi paremaks muuta, aitäh! suur tänu! edasi saab sõna härra Kuukan olge hea, piirduge kahe minutiga, kui võimalik. aga variraportööridel on kaks ja pool minutit, teistel kaks. nii et härra Kuukan, variraportöör, siis koos härra Kjutšukiga, kes saab sõna hiljem. nii et härra Kuukan, palun. on ilma mikrofonita. aitäh, härra esimees kõigepealt eh, ma tahaksin tervitada seda raportit, tunnustada raportööri väga positiivse isikliku pühendumuse eest eh, Albaania teemale. ma arvan ka, et Euroopa Parlament peaks olema väga huvitatud, süsteemselt huvitatud eh, selle riigi arengust ning mul on hea meel, et peamised poliitilised jõud on leppinud kokku integratsiooniprotsessile ühe suuna andmises minu arvamusel on see raport tasakaalus ning viitab väga kõige olulisematele eh, probleemidele, mis seal riigis on. muudatusettepanekute arutelul, arvan ma, on kindlasti võimalik seda veel parendada, seda teksti. Albaania on saanud eh, kandidaatriigi staatuse, seda eelmisel aastal, pärast seda, kui riigis toimus eh, poliitiline pingeseis konfrontatsiooniline poliitika tegelikult oligi üks peamiseid takistusi, eh, miks riik ei saanud selles protsessis edasi liikuda. seetõttu on mul väga hea meel, et eh, raport rõhutab, kui oluline on poliitiline dialoog, kompromisside leidmine ning seda eh, vaja, vajadust poliitilist kultuuri parandada. see puudutab nii valitsust kui ka opositsiooniparteisid. samas Euroopa Liidu integratsioon on valdkond, kus mõlematel poliitilistel vastastel on võimalus koostööd teha ning eh, selline koostöö võimaldaks seda protsessi kiirendada. eelmise poliitilise kriisi ajal eh, enne eelmist aastat oli seda kõike näha. Eh, vaja on rõhutada seda, et suurem osa poliitilisest dialoogist peab toimuma äh, selleks ette nähtud institutsioonides. seetõttu Albaania juhtumil, aga ka teiste äh, regiooni riikide puhul võib öelda, et äh, osalev debatt ja boikottide vältimine parlamendi ja valimiste puhul on tähtis. mis puudutab integratsiooniprotsessi, siis me peame julgustama oma poliitilisi part-, partnereid, äh, töötamaks äh, tõhusamalt võtmeprioriteetide kallal. hea on see, et äh, rahvusliku dialoogi platvorm Euroopa Liidu integratsiooni teemal alustab peatselt tööd. õigusriik, korruptsiooni ja organiseeritud kuritegevuse vastane võitlus on väga olulised teemad kohtusüsteemi reform ja kohtusüsteemi sõltumatus on väga olulised prioriteedid. olulised reformid, näiteks avaliku halduse reform, halduse ja äh, territoriaalne reform äh, peavad ka läbi viidud saama. ma olen teadlik, et mõlemad äh, reformid on äh, põrkunud poliitiliste huvidega äh, Albaanias, aga selleks, et äh, ametkond töötaks tõhusamalt ja haldusstruktuurid oleksid tõhusamad, äh, on vaja üht-teist ära teha, sest need on integratsiooniprotsessi selgrooks. suur tänu, härra Vossinaru, kaheks minutiks, palun! suur tänu, härra esimees, tahaksin oma emakeeles rääkida. kõigepealt tahaksin äh, tänada äh, Äh, nende sõnavõttude eest, mida me nüüd oleme ära kuulnud juba Sotsialistide ja Rahvapartei fraktsioonist ning äh, tõepoolest, äh, pingeline poliitiline olukord oli väga ohtlik pretsedent. teiseks, tahaksin ma tunnustada ja rõhutada, kuivõrd palju on valitsus ära teinud. ma kindlasti ei nimeta konkreetseid parteisid, aga ma tahaksin ütelda müts maha Albaania valitsuse eest, äh, pühendunud tegevuse eest, äh, reformid on olnud väga äh, sügavad ja julged, sellepärast et vähemalt haldussektori osas on väga palju ära tehtud. siis tunnustan ma ka Albeenia, Albaania valitsust organiseeritud kuritegevuse ja korruptsioonivastases võitluses on olnud juhtumeid, kus organiseeritud kurjad, kuritegevuse ja kurjategijad on ka kõrgetasemeliste ametnike uste taha pomme sokutanud, sellist vastutegevust äh, ilmneb ja sellega on püütud ka tegeleda. Albaania on samuti regionaalse äh, koostöö protsessis osalemas ning seda kandidaatriigile vastaval tasemel. Albaania on olnud väga julge, äh, alustatud on poliitilist dialoogi regiooni riikidega, näiteks ka minu enda koduriigi ametivõimudega Rumeenias. ning lõpuks tahaksin ma öelda, et loomulikult need, äh, see pühendumus, see peab saama tunnustatud, seda peab tunnustama ka Euroopa Komisjon, me tahame näha, et äh, liitumisprotsess ja läbirääkimised saaksid alguse ma arvan, et see on võimalik, äh, arvestades äh, edusamme, arvestades ka äh, Albaanias toimuvaid reforme, aga see on ka väga vajalik kogu protsessi usaldusväärsuse suhtes. ja seetõttu ma arvan, et läbirääkimiste alustamine ja avamine on nii komisjoni kui parlamendi ülesanne ning kõrvaldada tuleb kõik mureküsimused, mis Äh, kus viidati äh, moslemite äh, vähemusele ja ma tervitan Albaania edusamme. Ma ei teadnud, et rumeenia keel on niivõrd lähedane inglise keelele, ütleb esimees. vähemalt teie sõnavõtu lõpus kõlas küll inglise keel. härra Tannok, palun, kes on variraportööriks kaks ja pool minutit. suur tänu, härra Pasku ja ka mina liitun oma fraktsiooni nimel äh, siin äh, Albaania tunnustamisega nad on saavutanud äh, Euroopa Liiduga liitumiseks äh, kandidaatriikme staatuse, NATO riigiga on juba tegemist. loomulikult on väikse riigi ees suuri väljakutseid, nii majanduslik ja korruptsioonivastase võist-, võitlus, Äh, organiseeritud äh, kuritegevuste vastane võitlus, pikaajaline klannistruktuur ning äh, poliitiliste parteide vaheline võitlus ja polarisatsioon, sotsialistid ja opositsioon siin, aga ma arvan, et peaminister on teinud ära väga hea töö. üks küsimus aga on, millest tuleb rääkida. Albaania on islamikonverentsi organisatsiooni täisliige ja ma arvan, et äh, islamikonverents äh, hääletab äh, plokis teatud inimõiguste teemadel ÜRO-s, seda tuleb arvesse võtta ja mõelda, kas see võib olla probleemis tulevikus, kui me vaatame islamiorganisatsiooni ideid ja liit, potentsiaalseid liitlasi Euroopa Liidu valguses, aga võimalike sanktsioonide järel on Euroopa on äh, igal juhul Albaania olnud äh, pigem Euroopa Liidu poolel ja Venemaa vastu, äh, võib-olla erinevalt teistest Lääne-Balkani riikides, aga mis puudutab terrorismi ja sellega võitlemist, siis meedia kajastab, et päris palju võitlejaid Albaaniast viissada on liitunud ISISega läinud Süüriasse võitlema. ma ei tea, kas härra Fleckenstein on äh, ka küsinud Tirana ametivõimude käest, milliseid meetmeid radikaliseerumise vastases võitluses kasutatakse noorte inimeste puhul, mida tehakse selleks, et seirata džihadistide ja terroristide voolu, milliseid seaduseid on vastu võetud nende osas, kuidas käituda nendega, kes tulevad tagasi ja on korda saatnud hirmsaid tegusid, sest tõesti, kui me räägime viiesajast inimesest, siis äh, ja äh, kaks miljonit elanikku on Albaanias, siis see on väga suur proportsioon tõepoolest. suur tänu ja nüüd härra Kusjuk, palun kaheks pooleks minutiks. suur tänu, head kolleegid, kõigepealt ma tahaksin tänada raportööri härra Fleckensteini väga olulise panuse eest selle väga hästi eh, tasakaalus eduaruande kokkupanekul äh, Äh, liitumisläbirääkimiste osas peame me tunnustama kindlasti Albaania rolli, mis nad on teinud rahvusliku stabiilsuse jaoks. tegemist on ainukese Lääne-Balkani riigiga, mis on täieõiguslik NATO liige. Albaanial on konstruktiivsed ja stabiilsed suhted ka oma naaberriikidega ning te äh, tema välispoliitika on täielikult vastavuses Euroopa Liidu välis- ja kaitsepoliitikaga Äh, oluline on teada, et Albaanial on, äh, on liitunud ka majandussanktsioonidega Venemaa vastu. eelmise aastal kodupoliitikas on tehtud edusamme selleks, et Euroopa Liidu integratsiooni poliitilistele kriteeriumitele vastata. Äh, reformide edasises käigus peaksid opositsioon ja valitsus tagama ka õiglase poliitilise debati parlamendis Äh, Albaania on teinud ka äh, toimiva turumajandusele üleminekul äh, edusamme, aga struktuurireforme on veel vaja selleks, et konkurentsisurvetega Euroopa Liidu turul toime tulla. raport näitab kõiki väljakutseid, mis Albaania ees on ning ka positiivseid samme, mida valitsus on teinud, et nendega toime tulla Äh, valitsus on reforminud justiitssüsteemi, on Veneetsia komisjoni soovitusi arvesse võtnud, on ka kohtusüsteemi äh, professionaliseerumisele kaasa aidanud. viimaste aastate jooksul on näidatud üles poliitilist tahet korruptsiooniga võitlemisel, mis on väga suureks äh, takistuseks ja õõnestuseks omariiklusele õigusriigi raamistik on parastatud poliitiliste koordinatsiooni samuti ning kesktasandil on võimu tugevdatud. korruptsioon on aga väga levinud äh, mitmetes valdkondades, sealhulgas kohtusüsteemis ja ka täitesaatva võime hulgas, mis on väga suur probleem variraportöörina Alde ridadest äh, tahaksin ma teie tähelepanu juhtida õiguslikele sätetele, äh, soolisele võrdõiguslikkusele, mida on vaja rõhutada samuti on vaja tugevdada äh, pädevate asutuste äh, tööd, las-, lapsekaitseasutused äh, ning sunnitud töö osas majandus- ja sotsiaalõigusi on vaja tugevdada kõikide etno, etniliste vähemuste hulgas, selleks et ka romide vähemus oleks sotsiaalselt kaasatud ja kõikide teiste haavatavate gruppide osas samuti. härra esimees. suur tänu, härra Pidi-Teius, palun, teil on kaks minutit aega Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Άκουσα προηγουμένως τον κύριο εισηγητή. Suur tänu. Äh, kuulsin eelnevalt, et äh, härra raportöör kiitis Albaaniat heade naaberlussuhete ees, aga kaks äh, muidugi erijuhtumist on siin olnud, mis seda arvamust ei toeta. esiteks Albaanias on poliitilisi grupeeringuid, keda valitsus sallib, kes endiselt toetavad Suur-Albaania ideest. Nad on väga aktiivsed internetis, nad on väga hästi organiseeritud, neil on omad lipud ja tunnusmärgid ning nad kasutavad ka Suur-Albaania kaarti Eh, veidi aega tagasi toimus ka eh, Rahvusliiga ja Serbia vaheline jalgpallimatš ning seal olid eh, nad ka kohal ja seda tolereerib ka valitsus. Neil on seal nõudmisi territoriaalseid ka Kreekale ja teistele naaberriikidele ka. Suur-Albaania organisatsiooni toetajad tahavad näiteks eh, Epirost eh, endale, mis on, eh, asub Kreeka ja põhjaosas. Albaania valitsus surub alla, samas aga ka Kreeka vähemuste õigusi näiteks Imara regioonis. niisiis, siin on muidugi probleeme ka Kreeka päritolu inimeste varadega, kui vana süsteem kokku kukkus, siis eh, Kreeka päritolu eh, inimeste, Kreeka kodanike eh, vara võeti neilt ära ja anti albaanlastele. seda te peaksite teadma, härra raportöör, see on oluline informatsioon. härra Preeda, palun austatud äh, härra esimees, tunnustan kõigepealt raportööri äh, selle suurepärase raporti eelnõu eest. Äh, see raport räägib Albaania edusammudest viimase kaheteistkümne kuu jooksul. ning see kajastab ka seda, kuidas äh, poliitilised sidusrühmad on sellele väljakutsele vastu seisnud. Äh, siin on minu arust oluline kahte asja rääkida. esiteks, äh, võitlus korruptsiooni vastu. väga palju on vaja rohkem veel ära teha ja väga palju ei ole jõutud veel teha. teine küsimus on meediavabadus ning delikaatne olukord, kus Albaania kirja, ajakirjanikud täna on. me peame tagama selle, et me näitame üles toetust äh, meedia sõltumatuse saavutamiseks. kahjuks äh, nii nagu mitmete teiste regiooni riikide puhul näeme me ka Albaanias seda, et äh, meediavabadus on tegelikult poliitikute kontrolli all. ja lõpuks tahaksin ma ka tunnustada äh, detsembris äh, seda küpsust, mis Albaania poliitikud üles näitasid ja suur aitäh nendele kolleegidele, kes osalesid aruteludel. Äh, järgnevalt palun äh, proua Fajon kaheks minutiks. suur tänu, härra esimees, kõigepealt ma tahaksin olla nõus kõikide nende kolleegidega, kes tunnustasid raportööri tema panuse eest ning kasutaksin ka võimalust praegu tunnustada nii Edward Kukanit, selle eest, mis te eelmisel aastal detsembris tegite, selleks, et tuua ka äh, poliitilised osalejad tagasi parlamenti. ma arvan, et see oli väga oluline, eriti teades seda, et äh, poliitilise dialoogi puudumine on olnud väga tihti suureks probleemiks Albaanias. teisest küljest Albaania sõbranna tahaksin ma kindlasti tunnustada riiki suurepäraste edusammude eest, mis viimastel kuudel on tehtud ma arvan, et käesoleval aastal on kindlasti võimaluste aken olemas selleks, et riik saaks edasi liikuda ja ma tõesti usun ja loodan, et liitumisläbirääkimised saavad alguse niipea kui võimalik, selleks et protsessil hoog sees seisaks. mitmeid küsimusi on juba esitatud ja saan julgustada Äh, kõike seda, mis öeldi juba. vaja on rohkem äh, haldusstruktuuri reformile panustada, äh, kohtusüsteemi reformile, võidelda korruptsioonivastasele võitlusele kõigil tasanditel. kui ombudsmani juba mainiti, siis seda oleks kindlasti vaja, et institutsioonide sõltumatust tagada, vaja on kaasata ka vabakonna esindajad tihedamini seadusandlikusse töösse. tahaksin ka siin lisada, äh, mis puudutab äärmuslust riigis, siis oluline on kindlasti radikaliseerumise suhtes sõna võtta, rääkida sellest ja võidelda selle vastu mitte ainult Albaanias, vaid tegelikult kogu regioonis ja Euroopas. mis puudutab siis ka olukorda vähemuste õiguste osas, mida juba ka mainiti, siis tahaksin rõhutada, et rohkem on vaja pöörata tähelepanu sellele, et olukorda parandada vähemuste osas, eriti just selles kontekstis, et me kindlasti ei tohiks Albaania äh, kodanike viisarežiimi äh, karmistada, eriti kuna me teame, et äh, asuülitaotlejaid aina suuremas osas Lääne-Euroopasse pöördub. suur tänu, härra Džambaski, nüüd palun kaheks minutiks. lugupeetud daamid ja härrad, Äh, liituksin nende tänusõnadega, mis öeldi raportööri aadressid, jah, tõepoolest, äh, alaapaanlased on teinud suure sammu edasi Euroopa Liiduga liitumise teel. Äh, Albaania on toetanud Euroopa Liidu välispoliitikat, tahaksin rõhutada Äh, raporti konkreetseid aspekte, näiteks äh, mured äh, välisvõitlejate tagasituleku pärast, samuti tuleks rõhutada rohkem inimõiguste kaitset, vähemuste kaitset, ma olen teinud ka vastavasisulised ettepanekud, aitäh well,! Thank you very much. Now on the part of the commission. ja nüüd, nüüd komisjoni poolt härra Vorju, palun, kaheks minutiks saate sõna, olge hea. suur tänu, esimees. ma paluksin äh, kõigepealt edastada omad tänusõnad äh, komisjoni poolt härra Fleckensteinile. Äh, väga hea tasakaalus raport on see tõesti ja ma tahaksin ka komisjoni poolt tänada seda raportööri ning samuti ka härra Kukanit parteideüleste pühendumuste ees äh, ja parlament on teinud palju ära selleks, et äh, et tuua uuesti opositsioon parlamenti ning lõpetada boikott eelmise aasta detsembris. selle kokkuleppe äh, ladus rakendamine on nüüd väga oluline selleks, et jätkusuutlikult jätkata Euroopa Liidu suunalisi reforme riigis. oluline on kindlasti see, et Euroopa Liiduga seotud reformide äh, ümberpiiramine ei, või et nad ei satuks äh, kodupoliitika erimeelsuste pantvangiks. Äh, nii opositsiooni enamus kui ka äh, valitsuspartei omavad vastutust selles, et parlamendis toimuks konstruktiivne dialoog. tulles nüüd kandidaatriigi staatuse juurde tagasi, siis selge on see, et Albaania integratsioon Euroopa Liidu suunal tegi suure sammu edasi, kui äh, eelmise aasta juunis talle kandidaatriigi staatus anti ning selle resolutsiooni äh, äh, projekt tunnustab seda edu, neid edusamme, mis Albaania on teinud. aga samas on oluline ka see, et siin ei tasu mitte loorberitele puhkama jääda ja see tekst rõhutab, et kandidaat staatust tuleb vaadata kui julgustust selleks, et intensiivistada reformi plaane äh, riigis. palju on vaja teha selleks, et võtmeprioriteetide väljakutsetega silmitsi seista, eriti just äh, haldusstruktuuride reform, õigusriigi põhimõtted ja ka põhiõigused ja siin ma arvan, et äh, on resolutsioonis väga häige tooniga tabatud seda, et vajadus on kaasavaks ja kõikehõlmavaks kohtusüsteemi reformiks ning vaja on ka äh, organiseeritud kuritegevuse ja korruptsiooni vastu võitlemise märke. see on väga oluline äh, riigi tuleviku tarvis ning ka selleks, et oma kodanikele positiivselt neid edusamme äh, tutvustada me töötame albaanlastega käe, äh, külg külje kõrval selleks, et reforme ellu viia Äh, nii kõrgetasemelise dialoogihoome kui ka võtmeprioriteetide kõrgetasemeline töörühm on ellu kutsutud. Viiendal veebruaril viimane selle töörühma kohtumine aset leidis ning seal tuvastasime me äh, väga selgelt, millised on järgmised sammud, mis on vaja edasi teha. Äh, lõpetuseks tahaksin ma puudutada seda probleemi, mida puudutas ka härra Tannok, nimelt ka Euroopa Liidu ja ja äh, ühine julgeoleku- ja kaitsepoliitika, äh, nad on, äh, Albaania on sada protsenti pidanud kinni Euroopa Liidu välis- ja kaitsepoliitika põhimõtetest, sealhulgas on olnud ka ju väga keerukad küsimused, näiteks suhted Venemaaga ja ma tahaksin omalt poolt rõhutada, et Albaania positiivne panustamine koostöö, piirkonna koostöösse tegelikult aitab ka Äh, kaasa edusammudele, raport väga õigesti pöörab tähelepanu, et see on kindlasti edasiste positiivsete sammude alus. härra Fleckenstein, palun. tahaksin, äh, teen lühidad märkused siin veel omalt poolt, kõigepealt äh, nagu härra Tannok ütles, siis võib-olla peaksime vaatama seda välisvõitlejate probleemi konkreetsemalt teisest küljest, aga tean ma ka, et nii äh, Washingtonis kui ka riigidepartamangus äh, on inimesed, kes on tõesti väga äh, vaimustuses selles, kuivõrd tugevate meetmetega Albaania valitsus võitleb terrorismi vastu. teiseks, härra Predo ütles siin, et küsimus ei ole eelkõige meediavabaduses, vaid ajakirjanduste vabaduses ajakirjanike vabaduses ja seda tuleb kindlasti hoolega jälgida. edasi, koos eksisteerimine, mis erinevate usukogukondade vahel toimub, see ühtne koos toimimine on asi, mille üle albaanlased peaksid olema uhked ja nad peaksid eksportima seda nii palju kui võimalik teistesse riikidesse, sest et see on väga heaks näidiseks. see oleks ka väga hea äh, näide poliitilise Äh, liidu tegevuse osas. ja lõpuks äh, tõesti need, nad ei mängi poliitikas äh, mingisugust rolli ja, ja ühiskonnas mingit rolli, nii et minu raportis ei tohiks see ka nii olla. suur tänu! ja nüüd annan teile teada, et muudatusettepanekute tegemise tähtaeg on kolmas märts kell kuus õhtul ja suur tänu ja läheme nüüd edasi järgmise raporti juurde, see on Bosnia ja Hertsegoviina eduaruanne ja ma paluksin, et härra Preda nüüd sõna võtab. Äh, aitäh, e-, esimees äh, nagu härra Fleckensteini jaoks, nii ka minu jaoks on tegemist esma, raporti esmatutvustusega. Äh, raport käsitleb Bosniat ja Hertsegoviinat ja siis äh, ma tahaksin kõigepealt äh, öelda, et äh, komisjoni eduaruanne, mis esitati möödunud aasta ühe, kaheksandal oktoobril härra Füüle poolt, räägiti Bosnia-Hertsegoviinast üsna süngetes toonides võrreldes varasemate raportitega võiks isegi öelda, et see ei olnudki eduaruanne, see oli edusammude puudumise aruanne. Äh, ma äh, siiski nii kaugele ei läheks, äh, aga ma pean tõesti tõdema, et Bosnia ja Hertsegoviina juhtum on võib-olla kõige tõsisem nendest liitumist taotlevate riikide juhtumitest ja seetõttu oli tõesti väga keeruline selle raske juhtumiga tegeleda. aga Anne, tooksin mõned näited nende probleemide Äh, kohta, need oleksid pidanud olema juba põhjenduspunktides, aga arvestades neid äh, piiranguid, mis tõlke tõttu teksti pikkusele on kehtestatud, äh, olin praegu loov, pidan loobuma kõigist põhjenduspunktidest, neist raportis ei ole ja loodetavasti need asjad saab muudatusettepanekutega sisse panna. tahaksin kõigepealt öelda, et poliitilise tahte puudumine on viinud majandusliku ja poliitilise seisakuni Bosnia-Hertsegoviinas. liitumisprotsess on seiskunud, kuna puudub äh, koostöö ning äh, valitsevad väga etnotsentrilised suhtumised nagu ma ütlesin, riigi olukord on äärmiselt väga tõ-, tõsine, riik ei ole kuigi tõhusalt toiminud ning äh, otsuste ellurakendamine on takistanud Bosnia edusamme. Äh, korruptsioon on endiselt väga laialt levinud ning äh, avalik haldus endiselt väga killustatud ning on väga palju erinevaid kohtuinstantse, mis tekitavad tohutut Äh, probleeme, väga raske on teha koos, koostööd kodanike ühiskonnaga on samuti väga väike, meedia on polariseerunud ja äh, ma tean, et horvaatidele, keda siin kohal ei ole, võib-olla äh, teatud arengud meeldivad, aga Et tahaksin öelda, et kõikide kodanike võrdsed õigused ei ole tagatud ja ma tulen selle teema juurde tagasi viiskümmend protsenti Bosnia-Hertsegoviina kuludest lähevad erineva tasandi äh, äh, haldusorganite säilitamisele, see on tohutu kulu. Äh, riik on nii Euroopas kui ka maailmas näiteks viimasel kohal selles osas, mis puudutab ärikeskkonda, korruptsioon on riigis väga levinud Äh, tööpuudus äh, noorte hulgas on äh, kõige suurem, see on viiskümmend üheksa protsenti viisteist kuni kakskümmend üks aastat vanuse, vanuste hulgas, niisiis viiskümmend üheksa protsenti, rõhutan. see kõik on tekitanud rahulolematust ja kaheteist, kahe tuhande neljateistkümnenda aasta veebruaris toimusid meeleavaldused, möödunud aasta oktoobris toimusid ka valimised, mis kulgesid üsna hästi, see on hea uudis juba teist korda järjest. samas valimismenetlus eh, oli selline, et eh, kõikidel kodanikel ei olnud võimalik kandideerida. Eh, ja ärgem unustagem ka Shady Twinsi kohtulahendit. neli kuud pärast valimisi õnnestus siis riigi tasandil moodustada valitsus Äh, valitsus, äh, valitsus tähendab, tuleb moodustada üheteistkümnendaks märtsiks, täna hommikul kuulutati see kuusteist, äh, see kuupäev välja, nii et, et on väljavaade, et võib-olla üheteistkümnendaks märtsiks saab valitsus, nii et, et meil on potentsiaalselt ka videos on kulunud kuus kuud valitsuse kokkuolekuks. nii et, et on äärmiselt oluline et äh, reformitaks siis tõesti kõiki äh, juhtimistasandeid äärmiselt kiiresti. Äh, väga oluline on see selleks, et Bosnia-Hertsegoviina saaks tõesti ühinemisteel edasi liikuda, on vaja luua koordineerimismehhanism, ilma selleta see ühinemisprotsess on endiselt halvatud, paremini tuleb kasutada ka Euroopa vahendeid, uued võimud minu arvates peaksid võitlema äh, Äh, tege-, äh, äh, tegema korruptsioonivastasest võitlusest oma absoluutse prioriteedi ja mina küsin alati kõigilt, et näiteks mida te teete oma erakonnas, mida te teete oma institutsioonides selles, et võidelda korruptsiooniga ja väga vähe saan ma sellele küsimusele vastuseid. nii et, et seda küsimust tuleks ikka ju uuesti tõstatada, tahaksin lisada, et et kohtusüsteemi sõltumatus on samuti probleem, selle vastu võitlemine peaks olema ka üks prioriteet. Äh, äh, kohe ma lõpetan, ütleb kõneleja tuleks ellu rakendada ka äh, majade äh, tööhõivepakti äh, ette nähtud meetmed, see on äärmiselt oluline, nii et, et äh, viiskümmend eh, kaks protsenti nendest meetmetest on ainult rakendatud, nii et, et eh, eh, lõpetaksin kõige aktuaalsema teemalise, teemaga, see on siis uus lähenemine Bosnia ja Hertsegoviinaga. mul on pidevad kontaktid kõrge esindaja Mogheriniga ja volinik Haaniga, kelle pühendumusele tahaksin tunnust avaldada Äh, jah, äh, allkirjastatud deklaratsioonis, äh, kus nõutakse uut lähenemist, sellele on alla kirjutanud kõik Bosnia poliitilised jõud ja see on tõesti ajalooliselt oluline. mina isiklikult olen ettevaatlikult optimistlik ja sellega ma lõpetan. jah uh,. The... ja nüüd annaksin sõna variraportööridele ja paluksin, et te piirduksite kahe ja poole minutiga ja ülejäänud kolleegid, kes saavad sõna pärast variraportööre, saavad kaks minutit. see on see maksimaalne heldus, mida täna saan üles näidata. ja härra Kann, teil on sõna. aitäh Äh, tahaksin avaldada äh, härra Predale tunnustust selle raporti eest, siin juhitakse tõesti tähelepanu kohtusüsteemi reformile, äh, korruptsioonile, sotsiaalmajanduslikele reformidele ja mittediskrimineerivale haridussüsteemile. komisjoni eduaruanne Eh, ja Bosnia-Hertsegoviina eh, kodanikeorganisatsioonide raportites öeldakse, et ei ole mitte mingisuguseid edusamme saavutatud, Bosnia on oma naabritest maha jäänud, väga palju väärtuslikku aega on ära raisatud, eh, rahulolematus on suurenenud, inimesed on vaesunud Äh, üleujutused äh, raskendasid riigi olukorda veelgi. Äh, Euroopa Liidu uus lähenemine Bosnia-Hertsegoviinale on ka uus lootus sellele riigile. ühised lubadused ja kohustused on positiivne samm, nüüd on võimalus, et assotsiatsioonileping jõustub. ühenduse ak-, alaste peatükkide läbivaatamine on samuti hea võimalus avaldada survet Bosnia-Hertsegoviinale ja edendada vajalikke reforme. kodanike sotsiaalmajanduslike vajaduste rahuldamine peaks olema eh, pea, peamise tähtsusega majanduslik jõukus on aga võimalik ainult siis, kui see tugineb demokraatlikule ja kõikehõlmavale ühiskonnale ja riigile. äärmiselt oluline on, et paralleelselt jätkuksid ka poliitilised reformid Äh, süsteemi demokratiseerimine, soolise võrdõiguslikkuse edendamine, vähemuste diskrimineerimise lõpetamine, äh, järgnevad sammud peavad äh, kaasama ka poliitilise süsteemi reformimise, tagama juurdepääsu kõigile ning sotsiaalmajanduslikud reformid ei tohiks õõnestada ametiühingute ja töötajate õigusi, neid tuleb kaitsta. siiamaani ei ole Bosnia-Hertsegoviina oma lubadusi eriti täita suutnud, aga kõik pooled avaldavad nüüd survet, et asjad hakkaksid muutuma, seda ei tee mitte üksnes Euroopa Liit, vaid ka Bosnia-Hertsegoviina kodanikud ise, eh, kes saavad oma poliitilisi juhte vastutusele eh, võtta. Eh, väga olulised on reformid, mida tahetakse läbi viia ja kodanike ühiskond peab reformiprotsessi kaasatama, meedia peab samuti teostama järelevalvet valitsuse üle. ma olen raportööriga nõus, et äh, korruptsioonivastane võitlus on täielik prioriteet, see puudutab äh, kõiki sektoreid. Ähm, äh, meie sotsiaaldemokraatide fraktsioon tahame, et Bosnia-Hertsegoviina oleks osaks Euroopa Liidust. aitäh, aitäh. härra Tänno, kaks ja pool minutit, palun. ei, hästi, hoopis härra Džambanski esineb teie asemel kaks ja pool minutit. aitäh. aitäh, esimees, tahaksin teile avaldada tänu selle raporti eest. tegemist oli tõesti kõige keerulisema raportiga, sellepärast et olukord Bosnia-Hertsegoviinas on väga raskesti analüüsitav. me kõnelesime just Albaaniast Äh, tõime äh, siin mitmeid äh, häid näiteid, aga nüüd liituksin nendega ka kolleegidega, kes väljendasid muret võitluse pärast korruptsiooniga. kohtusüsteem ei toimi eri, meil on vaja äh, Bosnia puhul neli äh, õigussüsteemi omavahel ühtlustada, äh, avaliku halduse süsteem ei toimi hästi, see on liialt killustatud, liialt politiseeritud ja nagu ma ütlesin, ei toimi korralikult. suureks probleemiks on ka pagulased riigi sees. samuti on äh, probleemiks organiseeritud kuritegevus, äh, mille juured lähevad tagasi koju, äh, aga väga paljud mutšahediinid on endiselt selle riigi territooriumil, te teate, et on olemas ka Balkani pataljon, mis võitleb islamiriigi ridades Äh, Bosnia ja Hertsegoviinas äh, äh, on moslemid, elani-, suur osa elanikkonnast moslemid ja selleks, et igasuguseid ohte vältida, tuleb pöörata tähelepanu ka moslemite radikaliseerumisele selles riigis. siis probleeme on ka meediavabadusega, meedia ei saa sellistes tingimustes toimida. samuti on etnilised lõhed riigi sees, te olete Äh, näinud äh, meeleavaldusi, mis äh, toimusid möödunud aastal, need olid sotsiaalse iseloomuga. probleemiks on ka välispoliitika, näiteks suhte, suhetes Venemaaga ning meie fraktsioon, ECR fraktsioon esitab oma muudatusettepanekud ette nähtud aja jooksul, aitäh, aitäh. härra Radoš, kaks ja pool minutit, palun Hvala lijepa gospodine predsjedniče, kolegice i kolege, uz sve. aitäh, esimees, lugupeetud kolleegid. arvestades kõiki neid teemasid, mida te juba mainisite ja neid probleeme, millega Bosnia-Hertsegoviina inimesed silmitsi leiavad, tahaksin mina rõhutada äh, kahte probleemi, kõigepealt äh, umbusk etniliste rühmituste vahel ning teiseks äh, pagulaste tagasipöördumine Ehm, eh, olukord eh, ei muuda eh, üheksakümnendate aastate etnilist puhastust legaalseks, vaid teatud mõttes see etniline puhastus jätkub. mina ei sea kahtluse alla härra Preda raporti objektiivsust, aga ta võiks vaadata ka eh, Euroopa Nõukogu otsust, kus otsustati eh, mis detsembris käsitles täpsemalt Bosnia-Hertsegoviina olukorda, aga tuleksin selle raporti punkti neli juurde, kus räägitakse, et on vaja koordineerimismehhanismi. mina leian, et see, mis raportis kirjas on, Äh, nimelt, et sellise mehhanismi loomine on äärmiselt oluline, et ilma sellise mehhanismita ei ole äh, Bosnia-Hertsegoviina liitumine võimalik, kuna riik ei funktsioneeri korralikult, kuna institutsioonid ei funktsioneeri korralikult. jah, tõepoolest äh, väga oluline on, et selline koordineerimismehhanism luuakse ning äh, Äh, muutused Bosnia-Hertsegoviinast võivad tulla siis kas altpoolt, mis ja need siis, et muutused on alati ohtlikud või need muutused võivad tulla siis ülevalt poolt, see tähendab, et Euroopa Parlament ja teised Euroopa Liidu institutsioonid peavad tõesti andma oma panuse ja peavad tegutsema. Äh, peamine äh, ülesanne, mis tuleb saavutada, on Bosnia-Hertsegoviina põhiseaduse muutmine või selle riigi struktuuri muutmine, sest ilma selleta on väga raske mingeid äh, suuri muutusi riigi poliitilises olukorras saavutada. põhiseaduse muutused äh, peaksid äh, andma suurema võimu riigiorganitele, sellepärast et muidu on veel mitu riiki ühe riigi sees ning sellised muutused mõjuksid riigi arengule positiivselt, sest praegu on riik tõesti halvasti funktsioneerinud ja mul on mulle tundub, et äh, hullemaks asi enam minna ei saa. meil on vaja ka selliseid mehhanisme, mis äh, kaitseksid äh, rahvusvähemuste õigusi, nii et, et selles vallas tuleks teha põhiseaduslikke muutusi, ilma selleta Bosnia-Hertsegoviina poliitiline olukord ei parane, aitäh. aitäh, härra Le-, Kuus. aitäh kõigepealt eh, tahaksin tänada härra Preedat tehtud töö eest ja eh, tahaksin teda tänada siis eh, selle teksti eest. tegemist on resolutsiooni eelnõuga ja ma võin öelda, et tegemist on väga hea alusega arutlemaks Euroopa Liidu poliitikat Bosnia-Hertsegoviina suunal, aga iga asjaga käivad kaasas ka agad selles resolutsiooni eelnõus ei näiks, näiks pööratavat tähelepanu üleüldse sellele, mis tegelikult äh, toe-, äh, toimub. meie positsioon või meie seisukoht selles resolutsioonis Äh, peegeldab ainult Euroopa Liidu eliidi seisukohta. Äh, see, see oli äh, suhteliselt vananenud, peegelt-, see peegeldab vananenud suht-, lähenemist Euroopa Liidu ja Balkani riikide vahelistele suhetele. meil on vaja vastutustundlikku reageeringut. kui Euroopa eliit ei esinda oma rahvast ning ei kõnele sellest, mida rahvas soovib, siis miks peaksid bosnialased niimoodi käituma? see resolutsiooni eelnõu lihtsalt äh, käsitleb seda, millised poliitilised muutused on vajalikud. parlament äh, kõneleb siin resolutsioonis sellest, kui äh, halvasti Bosnia-Hertsegoviina funktsioneerib, kui palju on etnilisi pingeid ja eraldamist, kui palju on korruptsiooni ja, ja seda kõike edendavad ju need juhid, keda Euroopa Liit ise toetab bosnialased on tõesti väsinud kõigest sellest, me kuulsime meeleavaldustest, mis Bosnias möödunud aastal toimuvad, inimesed on kõigest sellest väsinud, nad peavad, neil riigis äh, kehtivad kolm ametlikku keelt, neil on äh, sellest kõigest kõrini, neil on kõrini valid, äh, valitsusest ja maffiast, mida toetavad Washington ja Brüssel ja kes on olnud tegelikult kodusõjast saadik niilitõmbajad, eks Äh, inimesed äh, äh, Põhja-Aafrikas tulid kokku ja kui seal kõneldi Euroopa Liidust, siis ei, millest te arvate, millest seal tegelikult räägiti, räägiti ju demokraatiast, tulevikust, võrdsusest, selliseid asju inimesed tahavad ja seda neil on vaja selleks, et nad saaksid oma ühiskonda üles ehitada. demokraatia on jõudnud Bosnia eliidini ning äh, nüüd peaks see ka edasi levima, aga Euroopa Liit ei taha selle teemaga tegeleda, sellepärast et need, kes edendasid etnilisi lõhesid, äh, ei saa äh, selliseid lahendusi pakkuda. bosnialased ise peavad oma tulevikku otsustama, härra Soltes kaks minutit. aitäh, esimees aitäh, et andsite mulle võimaluse sõna võtta, kõigepealt tahaksin ma loomulikult tänada raportööri härra Preedat väga hästi tehtud töö eest, see raport on suurepärane, see on hästi struktureeritud, selge ning see tõesti peegeldab Bosnia olukorda. olukord Bosnias on aga väga kiiresti muutuv ning ma arvan, et eh, seda raportit tuleb ka ajakohastada, kui asjad koha peal edasi arenevad mina tahaksin öelda, et ma olen nõus sellega, mida me siiamaani oleme kuulnud äh, õigusriigi, korruptsiooni ja organiseeritud kuritegevuse teemal, jah. Bosnia on tõesti äh, riik, äh, kus see õigusriigi põhimõtteid ei ole väga kerge juurutada ja ma arvan, et niipea meil imesid loota pole vaja aga olulise, olulise sammu etteasi saab siiski astuda juhul, kui Bosnia äh, suudab ka majanduse vallas edasi liikuda ning seetõttu ma arvan, et Euroopa Komisjon ja Euroopa Parlament äh, peavad mängima olulist rolli. ma arvan, et tuleks rõhutada, et Äh, kaubandussoodustused on väga olulised, praegu äh, bosnialased ei taha sellele lepingule alla kirjutada ja on seetõttu surve alla sattunud, selles vallas on meil vaja leida kompromiss, nii et, et äh, see kõik ei nõrgendaks Bosnia majandust veelgi, sest see võiks riigi arengus veelgi rohkem tagasi paiga, paisata. osa riigist või, või tähendab, Bosnia majandus on just nimelt see, mis suudab Bosnias teha riigi, kus kehtivad õigusriigi põhimõtted ning kus kodanikud usuvad poliitikutesse ja oma riiki. ma olen mures äh, vähemuste äh, ja mm, äh, seksuaalvähemuste pärast, ajakirjandusvabadus teeb muret, vastu on võetud seadusi, mis ajakirjandusvabadust piiravad, sealhulgas ka Äh, sotsiaalmeediakanalite kasutamist, aga ma arvan, et meie ülesanne on, on äh, leida viis, kuidas Bosnia saaks majanduslikult edukas olla. aitäh ja nüüd äh, ülejäänud sõnavõtjad, kes saavad sõna siis kaheks minutiks ja alustame proua Petirist. palun. ma tervitan seda Bosnia-Hertsegoviina teemalist resolutsiooni, minu arvates eh, on Bosnia-Hertsegoviina integreerumine Euro-Atlandi ruumiga väga oluline, sest see toob kaasa muudatused, eh, mis eh, mõjutavad positiivselt ka selle riigi riiklikke struktuure ja äh, muud äh, ja ma äh, toetan väga seda, et Bosnia-Hertsegoviinast saaks Euroopa Liidu liige, liige, aga selleks peavad kõik äh, riigi kodanikud olema võrdsel alusel ja seda peaks ka resolutsioonis peegeldama. Bosnia-Hertsegoviina jaoks on äärmiselt oluline, et oleks toimiv riik, kus kõiki inimesi koheldakse võrdselt ja kus nende õigusi austatakse, tänapäeval see nii ei ole mõnede inimeste jaoks äh, on äh, Bosnia-Hertsegoviina kui ema, teiste jaoks aga kui võõras ema. nii et, et äh, ma tahaksin rääkida sellest, kuivõrd oluline on horvaatide õiguste tunnustamine. Nende õigusi tuleb tunnustada mitte ainult Srpska vabariigis, vaid ka föderatsiooni muudes osades Neil kõigil on äh, õigus väärikale elule ning üheksakümmend viis protsenti horvaatidest äh, on äh, sunnitud teatud riigi osadest lahkuma ja nad ei ole saanud tagasi tulla, sellepärast et nad ei ole saanud vajalikku majanduslikku ja rahalist abi ning eh, seetõttu äh, eh, horvaadid tihtipeale ei ela seal, kus nad äh, pikka aega on elanud äh, ning nende kultuur ja usk on äh, nendest paikadest välja juuritud äh, olukord on natuke sarnane sellega, mis valitseb Süürias ja Iraagis. veel üheks oluliseks teemaks on keskkonnakaitse. Äh, kord, äh, pidevalt rikutakse keskkonnaalaseid norme ja piiriülene saastamine Bosnia ja Horvaatia piiril äh, rafineerimistehaste tõttu jätkub, nii et, et ja seetõttu horvaadid on ilma jäetud õigusest puhtale õhule ja tervisele ning ma rääkisin ka rahvusvaheliste kokkulepete rikkumisest, mis mõjutavad Meritva jõe olukorda järgmisena härra Pitsula. Äh, tahaksin tänada kolleeg Predat selle resolutsiooni eest ja ka äh, nende arutelude äh, sisu eest. eile võeti Bosnia-Hertsegoviinas vastu üks ähm, dokument, mis on meile väga hea uudis, aga möödunud aasta valimised juba oleksid pidanud võimaldama hea poliitilise struktuuri loomise Eh, eh, on terve rida võimalusi eh, Bosnia-Hertsegoviina tummikust välja tuua. mitmed Euroopa institutsioonid peaksid siin mängima aktiivsemat rolli ja samuti Bosnia-Hertsegoviina oma institutsioonid Euroopa Liit äh, kõneleb sellest, et Bosnia-Hertsegoviina peaks liituma, aga Bosnia-Hertsegoviina institutsioonid peavad selle nimel samuti tööd tegema ja see on võimalik ainult siis, kui riigisisestelt saavutatakse üksmeel. Äh, seda ei saa bosnialastele peale suruda. möödunud aasta äh, aruanne sisaldas loetelu läbikukkumistest, ebaõnnestumistest Äh, õnneks on sel aastal olukord natukene teistsugune. Äh, tervitan seda, et äh, selles resolutsioonis on välja toodud vajalikud reformid, sotsiaalmajanduslikud küsimused, mida tuleb lahendada, õigusriigi põhimõtete tugevdamine, võitlus korruptsiooniga, kõrgel tasemel korruptsiooniga, kodanike ühiskonna suurem osalus noorte inimeste tööhõive ning aegunud äh, põhiseaduse äh, tühistamine. minu arvates on kõik need asjad väga olulised, aga samuti on väga oluline äh, koordineerida erinevate Euroopa Liidu institutsioonide tegevust Bosnia-Hertsegoviina suunal Äh, näiteks kas või meie ühise välis- ja julgeolekupoliitika vallas. Äh, Bosnia kannatab majanduskriisi käes ja siit sünnivad väga kummalised poliitilised lahendused. Äh, see, mis juhtus riigis kakskümmend aastat tagasi, külvab endiselt ebaõiglust. aitäh, ütleb härra Kukan. härra Pasku, te olete väga helde esimees, tahaksin teile öelda teiseks tahaksin avaldada tunnustust raportöörile tema esimese Bosnia-Hertsegoviina teemalise raporti äh, puhul ja ma loodan, et see keeruline riik esitab meile tulevikus positiivseid väljakutseid. asjad on niimoodi, et Bosnia ja Hertsegoviina pole viimase viie aasta jooksul suuri edusamme teinud. ja see on veel üsna diplomaatiline sõnastus Eh, oktoobris eh, kahe tuhande neljateistkümnendal aastal toimusid valimised, mis annavad põhjust olla pisut optimistlikum. näib, et asjad liiguvad edasi, Bosnia-Hertsegoviina on Euroopa Liidu eh, tegevuskavas olulisel kohal, meil on uus lähenemine, mida iseloomustab ka see, et kõrge esindaja proua Mogherini küsa, külastas seda riiki eile teist korda pärast äh, ühist äh, külaskäiku koos volinik Haaniga paar kuud varem. mina usun, et äh, praegu on õige hetk selleks, et riigi poliitiline juhtkond uuendaks seda kokkulepet, mis on kodanikega, keerulised probleemid vajavad keerulisi lahendusi ja ka spetsiaalselt öö, tuleb lahendused välja töötada. sotsiaalmajanduslikud probleemid ähm, on meie uue lähenemise keskmes ja me loodame, et stabilisatsioonileping rakendatakse täiel määral ellu ning äh, ka Sedic ja Finci lohtulahend tuleb ellu rakendada, seda ei tohi unustada minu üldisem äh, märkus on selline, et me peaksime pingutama selle nimel, et Euroopa Liit oleks positiivselt Bosnias ja Hertsegoviinas kohal. meil on selles vallas väga palju vaja ära teha aga näib, et äh, olud muutuvad meile soodsamaks ja lõppkokkuvõttes ma sooviksin, et meil oleks majanduslikult ja sotsiaalselt arenenud kaasav Bosnia-Hertsegoviina, äh, selle riigi kodanikud on seda kõike juba liiga kaua oodanud, aitäh. aitäh, proua Fajon, järgmisena kaheks minutiks. aitäh, äh, tahaksin samuti avaldada tänu raportöörile palju on juba ära öeldud, ma loomulikult jagan siin väljendatud muret ja kriitikat ning ka raportööri ja kolleegide head tahet Bosnia-Hertsegoviinat aidata, aga mina tahaksin äh, oma kõneaja piires siiski olla optimist, äh, eriti äh, pärast seda pettumust, mille edusammude puudumine on valmistanud see, mis eile Bosnia-Hertsegoviinas aset leidis, on minu arvates ajaloolise tähtsusega võimalus kogu riigi jaoks. nii et, et sellised uudised on väga olulised iseäranis riigi kodanike jaoks ning Bosnia pre-, presidendi lubadus, et läbi viiakse vajalikud äh, reformid äh, ühinemisprotsessis, on tõesti väga oluline, ma loodan kogu südamest, et riigi poliitiline juhtkond Äh, käitub vastutustundlikult ning jätku, jätkab konkreetsete sammude astumist. me ei soovi äh, poliiti-, minevike poliitiliste vigade kordumist. ma tean, et äh, see tee Euroopa Liidu suunas pole kerge, kõigi reformide läbiviimine pole kerge, aga Bosnia-Hertsegoviina saab ja peab jätkama sellel teel ja meie teeme endast, anname oma parima, et neid aidata. aitäh, härra Preeda, võtke palun nüüd arutelu kokku ma teen tõesti lühidalt. ma e, ei jaga sajaprotsendiliselt kolleeg Fajoni optimismi e, aga ma tõesti usun jah, et võimalused on olemas, aga need võimalused võidakse ka kasutamata jätta ning ma loodan, et ma loodan, et asjad hakkaksid arenema kiiremini. ma tahaksin äh, kolleeg Kurso Bermuile äh, öelda maffia kohta äh,. selle kohta, et maffia toetab Washington ja Brü Brüssel. tahaksin juhtida teie tähelepanu sellele, et Brüssel olete ka teie, sest te olete ka Euroopa Parlamendi liige. niisiis, äh, siis on ka teie ülesanne võidelda selle kohaliku maffiaga ja äh, ma äh, jagan härra Soltesi seisukohta, kes ütles, et äh, imed pole võimalikud. tõepoolest, ma arvan, et me võime oodata Bosnia-Hertsegoviinalt vaid jõupingutusi ja öö, nemad ise ei saa ka ju imesid oodata tuleb hakata tegutsema, nagu ma ütlesin, neil kulus kuus kuud selleks, et pidada läbirääkimisi ja rohkem kui kaks nädalat, et öelda, et nad on nüüd selle kokkuleppega siis nõus. selline nii kiiresti või nii aeglaselt ei tohiks asjad kahekümne esimesel sajandil käia, niimoodi tegutseti kaheksateistkümnendal sajandil ja lõpetuseks äh, peatuksin sellel, mida ütles härra Radoš ja proua Peeter ja härra Pitsula põhiseaduse muudatuste kohta. jah, äh, meil on olemas äh, küll uued algatused, aga põhiseaduse muutmist tahetakse lükata kuhugi kaugemale, see on teie teisejärguline asi praegu ning ma leian, et hetkel ei tule kõne alla põhiseaduse muutmine. ma ei valmis Äh, välista seda, et Bolnia, Bosnia poliitilised sammud äh, äh, ja teatud liikmesriikide poolne surve võivad asjad selles, selles suunas kallutada, et, et mitte uuesti blokeerida jälle poliitilisi ja sotsiaalseid reforme. jah, ma leian, et praegu ei ole aeg kõnelda põhiseadusest, äh, seda enam, et äh, tulles härra äh, Kukani sõnavõtu juurde, pigem peaks seda sotsiaalset lepingut uuendama ning ja ei saa kasutada ka venemeelse terminit. me Äh, meil on äh, vaja uusi reegleid, mis arveldab, arvestavad kõikide elanike identiteediga, äh, aga praegu on tõesti aeg konkreetseteks sammudeks, konkreetseteks reformideks, peale mõelda kodanike heaolule ja äh, lõpetaksingi eh, siis viitega sellele sotsiaalsele leppele, eh, millele viitas härra Kukan ja ootan suure huviga teie muudatusettepanekuid, aitäh! aitäh, enne kui me selle teema arutluse ammendame eh, annan sõna ka komisjoni esindajale härra Saimonile, kes on sõna palunud asi ei käi niimoodi lihtsalt automaatselt, jah, ma tahaksin lühidalt paar asja öelda, ütleb Euroopa Komisjoni esindaja. Äh, nagu ka varasemate raportite puhul tahaksin avaldada tänu raportöörile härra Predale selle raporti eest. Äh, tahtsin lihtsalt äh, anda teile uut infot pärast eilset arengut, rääkida sellest, millised on nüüd järgmised sammud Bosnia ja Euroopa Liidu suhetes. eile Bosnia ja Hertsegoviina toetas äh, siis äh, seda kirjalikku kohustust ja see aitab äh, nüüd kõrvaldada ummikud riigi Euroopa integratsiooni teelt ja see on ka lootuse märk Bosnia kodanikele, et nüüd võib-olla tõesti need vajalikud reformid viiakse läbi ja nad saavad kunagi liituda Euroopa Liiduga võib-olla me järgmine aasta räägime jällegi eduraportist ja me ei pea nägema vaeva, kuidas selle äh, raporti sisu ja pealkiri omavahel kokku viia. ei, Euroopa Komisjon ja Euroopa Liit on igati valmis Bosnia-Hertsegoviinat Euroopa integratsiooni teel toetama ning äh, Eh, see ongi üks peamisi sõnumeid, eh, mida kõrge esindaja proua Mogherini tahtis Bosnia parlamendile edastada. Eh, jah, võib-olla tõesti on tegu ajaloolise hetkega, kui arvestada kahe tuhande neljateistkümnenda aasta detsembri nõukogu järeldusi, siis järgmiseks sammuks oleks, et nõukogu langetab siis ka äh, Äh, Euroopa Liidu stabiliseerimise assotsiatsioonileppe ellurakendamise osas otsuse äh, on äh, kulunud seitse aastat selle leppe allkirjastamisest ja see ei tähendaks, et meil lihtsalt on võimalus selle Äh, liitumisprotsessi kiirendamiseks ja reformidele kaasaaitamiseks, vaid niimoodi on meil võimalik pidada ka poliitilist dialoogi ametlikus õhkkonnas, sest äh, tekib, luuakse stabilisatsiooni assotsiatsiooni nõukogu, aga väga oluline on ka see, et me ei ei eh, loobuks Bosniaga suhtlemisest, me peame toetama uusi Bosnia võime selleks, et nad tõesti konkreetselt tegeleksid eh, nende sotsiaalmajanduslike väljakutsetega, mis riigi ees seisavad. noorsootööpuudus näiteks on väga tõsine probleem ning üks asi, mida volinik Haan kavatseb teha, on kiirendada koostööd ka teiste rahvusvaheliste huvirühmadega, eriti rahvusvaheliste finantsinstitutsioonidega Äh, selleks, et äh, luua siis selline äh, eurointegratsiooni dünaamika, tuginedes eilsetele arengutele, tahtsin seda öelda, sest et mulle tundub, et see eduaruanne oli üsna negatiivne, aga viimastel nädalatel on arengud olnud positiivsed, aitäh! aitäh! tahaksin teid teavitada sellest, et muudatusettepanekute esitamise tähtaeg on viies märts kell kaksteist keskpäeval nüüd aga läheme siis järgmise päevakorrapunkti juurde. selleks on Bosnia ja Hertsegoviina osas Euroopa Liidu stabilisatsiooni assotsiatsiooni protsessi peatamine. tegemist on raportiga, mille on koostanud samuti härra Preeda, nii et, et härra Preeda, teil on sõna. suur aitäh, äh, lugupeetud esimees, äh, tahaksin härra Simonile kinnitada, et see viimane punkt, mida ta mainis, on, see on juba meie raportis sees. nüüd, äh, mis puudutab Äh, järgmist teemat äh, siis äh, õigusloomealane ettepanek, mille komisjon siis tegi juunis kaks tuhat neliteist, kaks tuhat kaksteist on väga selge, tahetakse muuta siis kahe tuhande üheksanda aasta kokkulepet, mis annab kaubandussoodustused Lääne-Balkani riikidele, kes osalevad stabilisatsiooni assotsiatsiooni protsessis ja loeksin üles kolm põhilist punkti, on kõigepealt nende kaubandussoodustuste pikendamine täiendavalt viieks aastaks, kuni kahe tuhande kahekümne esimese aastana, see on äh, kahepoolsed äh, kaubanduslepped, mis on sõlmitud äh, selle riikidega, aitavad toetada nende riikide majanduse integreerimist Euroopasse ja aitavad tagada poliitilist stabiilsust ning majanduse arengut Lääne-Balkanil Äh, ja ma tahaksin rõhutada, et eesmärgiks on ka nende riikide juba kunagine liitumine, teisele äh, inimõiguste klausli sisseviimine, mis võimaldaks nende lepingute peatamist, kui rikutakse inimõigusi. Äh, ja kolmandaks, kaubandussoodustuste peatamine Bosnia ja Hertsegoviinale, kui aasta lõpuks ei ole Euroopa Liiduga leitud kokkulepet vaheleppe osas. see vahelepe on seotud siis Horvaatia Euroopa Liiduga liitumisega. ja keskenduksin ainult nendele asjadele, mis on siis välisasjade komisjoni päevakorras. me peaksime eh, arvestama ka sellest, kuidas Euroopa Liidu seadus on arenenud sellest ajast, kui komisjon esitas oma õigusloomealase ettepaneku on loodud stabilisatsiooni ja assotsiatsiooni eh, komisjon Kosovoga ja samuti inimõiguste klausli sisselülitamine. Eh, see, eh, mulle tundub, et see inimõiguste klausel on praegu väga negatiivselt sõnastatud ja seetõttu ei ole, selline sõnastus ei ole kohustus Eh, Balkani riikidele tuleks kehtestada positiivne kohustus inimõigustest kinni pidada, põhiõigused ja eh, õigusriigi põhimõtted eh, on ju osaks Kopenhaageni kriteeriumid. me ei taha, et need riigid enam-vähem inimõigusi austaksid. põhivabadusi ja samuti õigusriigi põhimõtted me ei saa siin äh, lubada mingeid äh, erisusi, et kui palju äh, sallitakse midagi, kui palju võib inimõigusi rippuda. Kopenhaageni kriteeriumid selles osas on väga selged, ainukene viis Euroopa Liiduga liituda on inimõigustest kinnipidamine. see sõnastus, mille ma välja Äh, pakun, on see, mis meil oli möödunud aastal samasuguses dokumendis Ukraina teemal ning ma ei näe, et saa aru, miks Lääne-Balkani äh, riike puudutavad äh, seaduse, seadused peaksid need riigid, millega me oleme väga lähedased, miks nende kaubandussoodustused peaksid olema kuidagi teistsugused kui need, mida me anname näiteks Pakistanile. nii et, et Äh, ma arvan, et sellises vaimus peaksime lähendama, lähenema sellele topi, äh, dokumendile, ma olen äh, komisjoniga nõus, et meil on vaja rohkem selgust ja sidu, sidusust inimõiguste küsimustes ja üldse kaubandussoodustuste küsimuses ja ma arvan, et komisjon võiks läbi viia uuringu selle alase. ja lõpetuseks ütlesin, et ma Äh, tahaksin teha ka selliseid üldisemaid äh, märkusi, mis puudutab näiteks kaubandussoodustuste äh, süsteemi peatamist Bosnia suunal. ma loodan siiski, et kokkulepe saavutatakse enne aasta lõppu, sest et Euroopa Liit on astunud positiivseid samme Bosnia-Hertsegoviina suunal ja mis puudutab nüüd Euroopa Parlamendi rolli, siis ma arvan, et meie peaksime Äh, kinni pidama kõikidest reeglitest, äh, mis puudutavad kaubandussoodustuste peatamist. Äh, mul on väga hea koostöö Inta komisjoni raportööriga. ja see, tema on nõudnud delegeeritud aktide kasutusele võtmist selles küsimuses, tänan tähelepanu eest. We have the raportöör who is Mr Kann härra Kann on sotsiaaldemokraatide variraportöör, aga härra Bettini on ka kohal nii et härra Bettini kõigepealt. Si sente? Sì. Eh, signor Presidente, colleghi, grazie di questa... Eh... Härra esimees, kõigepealt suur tänu selle eest, et andsite mulle võimaluse selles arutelus osaleda ja öelda oma arvamus härra Preeda raporti kohta kaubanduskomisjonis, Rahvusvahelise Kaubanduse Komisjonis ma esitlesin oma raportit. tegemist on raportiga, mis põhineb komisjoni ettepanekul selleks, et kahe tuhande üheksanda aasta määrust muudetaks. härra Preeda tõstatas juba terve rea küsimusi. ma olen temaga põhimõtteliselt nõus, kui ta toob välja kaks nüanssi. esiteks äh, kaubandusmeetmed, konkreetsed kaubandusmeetmed, ma arvan, et komisjoni ettepanek esimesel jaanuaril kaks tuhat seitseteist need äh, soodustused lõpetada, kui kokkuleppele ei jõuta ja lõpetatakse sellepärast, et olukord suhetes Horvaatiaga on muutunud. minu arvates on selline lähenemine mõistlik, aga mina soovin ka muidugi tuliselt, et siiski kokkuleppele jõutaks, sest Bosnia jaoks ju tegelikult mitte midagi kaubandussuhetes ei muutu ainult et Bosnia ja Euroopa Liidu vahel toimub see kaubandus ja kaubavahetus. ning eh, seesama kaubavahetus, mis varem siis traditsiooniliselt toimus Horvaatia ja Bosnia vahel. nii et selline on see olukord. ma arvan, et poliitiliselt vaadates äh, Need arutelud kaubandusküsimuste puhul tuleb nimelt ka uute arengutega sisuda. nimelt Bosnia komisjoni algatusel esimest korda on nüüd pöördunud Euroopaga, Euroopa Liiduga liitumise teele ja see tee ei ole Bosnia jaoks lihtne kuid ma arvan, et esimest korda saame me rääkida ajaloolistest sammudest. nimelt parlament võttis vastu dokumendi, äh, mis seda kõike ette näeb, millega nähakse ette reforme selleks, et äh, täita see eesmärk, liituda Euroopa Liiduga. juba see, et eesmärgid on tunnustatud, põhimõtted nende eesmärkide saavutamiseks on tunnustatud, see on kõik väga tähtis. ja see on midagi täiesti uut Bosnias enneolematu. ka meie hindamismeetmed on muutunud. me ei nõudnud ju kogu aeg kõige raskemaid äh, tõendeid, meie tõendid olid nii-öelda nagu püramiid. me ütlesime, et alustame sellest, mis võimalik, räägime võimalikest sammudest. ja eile nägime me seda poliitilist tahet, mis välja toodi Bosnia ei saa sellega üksi hakkama, Bosnial on abi vaja. kõik peab edasi arenema, tuleb lahendada need suured probleemid, mida siin on tõstatatud. abi ei saa tulla mitte ainult meilt. aga mingil määral peame ka meie abistama, meil on siin erinevad rinded, Ukraina, Liibüa, paljud küsimused mille puhul me peame uuesti üle vaatama enda rolli ja kus meil tuleb tõesti ülisuured probleemid lahendada. ma arvan, et Balkani riikide puhul ei ole meil nüüd vaja siin hakata kaklema selle üle, meil ei ole siin vaja mitte mingit konflikti otsida. see ei saa kohe kindlasti olla meie huvides. nii et meil on vaja seda tasakaalukat lähenemist, meil on vaja meetmeid kaubanduse valdkonnas, meil on vaja sisulisi meetmeid poisil peab aru saama, et reeglid on ühesugused kõikide jaoks ja kehtivad kõigile. nii et on väga tähtis see, et mitte kedagi ei koheldaks ebavõrdselt. ja tähtis on, et Bosnia oleks kursil, mis on meie jaoks tähtis. ja see tuleb välja ka sellest et, et kaheksakümmend protsenti bosnialastest toetab seda valitud teed ja tulen ka selle juurde tagasi, mida juba eelnevalt ütlesin, ma ei usu, et Bosnia kodanikud vaataksid Euroopat kui bürokraatlikku Euroopat, mida soovitakse nüüd ka Bosnias üle võtta. ei, ei, pigem on nad aru saanud, et Euroopa aitab neid edasi jätkusuutlikul teel. nüüd härra Tšambaski, palun, kaks minutit. aitäh, esimees, kallid kolleegid. ma üritan kasutada oma kõneaega. ma väljendan seda seisukohta, et Bosnia-Hertsegoviina peab väga kiiresti äh, ratifitseerima kaubandussoodustust äh, leppe, mis puudutab Horvaatia liitumist Euroopa Liiduga, äh, rahvusvahelise kaubanduse komisjon Äh, kasutada inimõiguste klauslit nii, nagu see Euroopa Komisjoni poolt on välja pakutud, me oleme seisukohal, et Euroopa Parlamendi pädevus on tugevnenud inimõiguste vallas äh, niisiis äh, peaksime sellele ka seadustes rõhuma, aitäh! Thank you very much, Mr aitäh, härra Radoš. kaks minutit. aitäh, härra esimees. mul on hea meel kaubandussoodustuste režiimi pikendamise üle kuue Lääne-Balkani riigiga. tegemist on väga tähtsa sammuga nende riikide jaoks, eriti just praeguses majanduskriisi tingimustes ja see kohe kindlasti aitab äh, neid riike nende Euroopa kursil ja aitab ka nende majanduse stabiilsust tagada. mul on väga kahju, et Bosnia-Hertsegoviinal ei ole täpselt samasugust režiimi ja et neil oli vaja vaheleping sõlmida. kuid on näha, et Euroopa Liit on nüüd selle uue lähenemise vastu võtnud ja me oleme juba kuulnud kõiki neid positiivseid muudatusi ja see kõik aitab kohe kindlasti kaasa olukorra muutumisele. nii et äh, kaubandussoodustuste režiimi kahe tuhande kuueteistkümnenda aasta esimesel jaanuaril ei lõpetata või katkestata ma loodan, et Bosnia-Hertsegoviinal on võimalik vastu võtta vajalikud meetmed ja kirjutada alla ka assotsiatsioonilepingule. nii et seda saaks rakendada. ma loodan, et see kõik juhtub veel selle aasta jooksul. varasemas dokumenti versioonis öeldi, et äh, soodustusrežiim lõpetatakse siis, kui demokraatia põhimõtteid süstemaatiliselt rikutakse. sealse piirkonna riigid on korralikult edasi arenenud, nii et meil oli võimalik viia sisse muudatusettepanek ja sõnastust parandada me ütlesime, et me ootame ja eeldame, et nad peavad kinni nendest tingimustest. aitäh. härra Kaan, palun, kaks minutit. aitäh, härra esimees, suur tänu komisjonile selle ettepaneku eest ja härra Predale selle arvamuse eest. sotsiaaldemokraatide fraktsioonil on hea meel, et Lääne-Balkani riikidega kaubandussoodustusrežiimi pikendatakse, sest see on osa stabiliseerimise assotsieerimisprotsessist Need meetmeid tuleks vaadata ka meie poliitikate laiemas kontekstis äh, Lääne-Balkani poliitikas. ja mikrofon kadus kõnelejalt. <laughs> kas peaksin otsast pihta hakkama, küsib härra Kaan. Neid meetmeid tuleks vaadata meie poliitikate laiemas kontekstis äh, Lääne-Balkani riikide jaoks. meie põhiliseks eesmärgiks on see, et nendest riikidest saaks Euroopa Liidu liikmesriigid inimõiguste klausel, mida sotsiaaldemokraadid on pikka aega nõudnud, on nüüd seal kirjas ja meil on selle üle väga hea meel. Äh, kui ka riik soovib saada liikmesriigiks, siis ta peab Kopenhaagi kriteeriumeid täitma ja tähtis on, et sees oleks klausel, et saab et midagi ette võtta siis, kui tõsiselt ja süstemaatiliselt äh, inimõiguste, demokraatia ja õigusriigi põhimõtteid rikutakse. ma toetan seda, et selle ettepanekuga on meil see GSP pluss sõnastus sees, kus on meie põhilised äh, äh, liberaalsed väärtused ja standardid kirjas aga ma arvan, et seda klauslit tuleks pikendada ja keskkonnastandardid tuleks ka sisse viia selleks, et inimõiguseid kaitsta, samamoodi nagu jätkusuutliku arengu põhimõtteid, selleks, et äh, riik saaks kohaneda uute tingimustega äh, ja peale selle, see klausel, mis on sees Horvaatia kohta, see peab olema selline, et Horvaatiat kui liikmesriiki diskrimineeritakse. tähtis on, et Bosnia-Hertsegoviina hoolitseks julgeoleku eest ja seepärast eh, enneolematutel tingimustel eh, liikmesriikide ministrid peaksid saama võimaluse kiiresti reageerida eh, selleks, et sealses piirkonnas stabiilsus tagatakse. ma loodan siiski, et Bosnia uued ametivõimud äh, kasutavad ära kasutada seda eelist, mis neil on selle uue Euroopa lähenemise kasutuselevõtuga, see lahendavad ära praegu veel lahendamata küsimused. aitäh, härra Pitsula, palun järgmisena. aitäh, härra esimees. Äh, aitäh, kaubandussoodustuste režiim on Lääne-Balkani riikide jaoks väga kasulik ja see on väga selgelt äh, näha ka kõikides nendes tõsiasjades, mis on siin raportis välja toodud. siin on öeldud, et kahe tuhande kolmeteistkümnendal aastal Euroopa Liit oli põhiliseks kaubanduspartneriks ja eksport oli seitsekümmend kaks koma seitse protsenti ja import kaheksakümmend kaks protsenti mõlemas suunas siis. nii et ähm, sellised, selline soodustusrežiim toob endaga kaasa suurema majandusliku lõimimise ja on võimalik ka poliitilist õhkkonda seal parandada ning piirkonda stabiilsemaks muuta. kui me räägime Bosnia-Hertsegoviinast ja sellest, et riik ei ole võimeline täielikult äh, lõimima oma kaubandusmeetmeid äh, assotsieerimise stabiliseerimislepingu sätetega, siis me peaksime kasutama oma mõju ja ja kui me soodustusrežiimi lõpetame, siis kahju oleks kolm miljonit eurot, nii et see number ei ole väga suur. nii et see kaotus Bosnia-Hertsegoviina jaoks oleks sümboolne tegemist on ka poliitilise sõnumiga, mille me saadame, me toome välja selle, et Euroopa Liidus peetakse õigustest kinni, mängureeglid on kõigile algusest peale teada ja nendest tuleb kinni pidada. kui Ungari ja Sloveenia CEFTA-st lahkusid, siis Horvaatia oli täpselt samasuguses olukorras nagu Bosnia praegu ja me pidime kõigest kaks tundi läbirääkimisi pidama ja meil õnnestus oma kaubandussuhted uuesti paika saada nii et võiksin nüüd eeldada, et uued ametivõimud Bosnia-Hertsegoviinas äh, teevad midagi sarnast, aitäh! aitäh ja nüüd Euroopa Komisjonist äh, komisjoni esindaja. Thank you very much, Chair um,. Let me start by first of all making suur tänu! alustan sellest, et äh, selgitan kõigepealt ühte asja, mis minu arust on tähtis. me ei palu äh, Bosnialt mingisuguseid uusi eh, oma turu avanemisi või kaubanduslikke järelva-, järeleandmisi, selle eesmärk on, et Bosniaga oleks selline kaubandussuhe, mis enne Horvaatia liitumist Euroopa Liiduga kehtis. ainuke võimalus selle jaoks on see, et tollivabad kvoodid eh, oleksid eh, samasugused mõlemalt poolelt. kui me seda ei tee, siis kaubandussuhted halvenevad, seda peab vältima. nüüd härra Baturu andis väga selge numbrilised näitajad, millised järelmid oleksid sellele, kui kaubanduslikud järeleandmised sellisel määral ei püsiks. me rääkisime siin maksimaalsest kolme miljoni euro kaotamisest Bosnia poolelt. meie komisjonis oleme selle hindamisega ka nõus, aga oluline on hetkeks siin vaadata, et milline on olnud negatiivne mõju selles, et Bosnia on keeldunud ähm, Äh, lähendama äh, Horvaatia eksportijatele, eksportijatele ennast. Nad on kaotanud aastas seitsekümmend miljonit eurot ja see on komisjoni poolest minu arust äh, selline koht, kus me peaksime näitama solidaarsust nende eksportijatena, eksportijatele ja ütlema, et Bosnia, nii nagu ka teised Lääne-Balkani riigid, peaksid sellele lähenema. nüüd peatamise põhjus me ei taha kindlasti autonoomseid kaubandusmeetmeid äh, peatada, see ei ole meie jaoks äh, äh, väga oluline võimalus, aga see on võimalus selleks, et kontrollida, kas metodoloogia, mida mitmeid aastaid on, on juba kasutatud, ka siin toimib. ja ma tahaksin ka öelda, et see on võimendusviis, me saame Bosniale öelda väga selgelt, et aasta lõpuni on aega selleks, et pikendada Äh, oma kaubanduskorraldusi kohaneda äh, tollimaksuvabade kvootidega või äh, teisel juhul sellised kaubandusregulatsioonid, mis Bosniale praegu rakenduvad, lõpevad. me oleme komisjoni poolt igasuguseid variante proovinud, me ei ole aga kokkuleppele jõudnud nüüd kaks aspekti veel kiiresti minu poolt. esiteks inimõiguste klausel, me oleme äh, standardklauslit järginud, mida on alati rakendanud ka meie kaubanduspeadirektoraadi kolleegid äh, nende nõudmisel, nii et siin on kindlasti küsimus, mida äh, härra Preeda peaks oma Inta komisjoni kolleegidega arutama ja vaatama, mis välja tuleb. teiseks, kui lubate, siis tahaksin teha ühe märkuse äh, selle kohta, et nõukogu peaks siia kaasama. komisjoni poolelt ma ütleksin, et me ei näe, milline lisandväärtus sellel oleks sest meie jaoks peaks peatumine olema automaatne, kui Bosnia enne tähtaega tingimusi ei eh, täida, mis on siis kaks tuhat kolm, eh, kahe tuhande viieteistkümnenda aasta kolmekümne esimene detsember ja me peame kindlasti eh, ka selle muudatusettepaneku tegijatele tagama, et see peatumisest tagasi liikumine peaks olema ka automaatne, kui Bosnia täidab tingimused ja äh, paradoksaalselt ahvetikomisjoni kaasamine siia äh, viib viivituseni, sellepärast et te peate kõigepealt äh, siis välisasjade nõukogust selle asja läbi viima ja ma arvan, et seda viivitust te tahate ju igal juhul vältida. nii et ma igal juhul julgustan parlamenti mitte seda muudatusettepanekut sisse võtma ning ma ta-, olen ka siis väljaspool seda kohtumist valmis selle üle arutama. suur tänu ja härra Preeda võtab nüüd debati kokku. mul ei ole palju lisada see on hea, ütleb esimees. Eh, tahaksin tänada kolleege nendepoolse panuse eest ja ma loodan, et meil õnnestub saavutada hea kompromiss. suur tänu siis ja siis eh, ma ütlen, et hääletamine toimub üheksandal märtsil ja sellega ongi tänane koosolek lõppenud. kolm minutit enne lõputähtaega, aitäh kõigile! Paid off.